Merci. Wir beginnen. Ich äh, weiß jetzt nicht, welche Reihenfolge wir starten. kas me alustame, ma ei tea, milline on järjekord täpselt, meil on siin väga huvitavad külalised siia täna kutsutatud, proua Anna Votni, kes on Euroopa Teadusnõukogu äh, president ja proua Yves, härra Yves Meti, kes on on teadusnõukogu president ja härra Jack Metti, kes räägib siis täidesaatvatest agentuuridest. ma loodan, et ma nüüd äh, panin kõik inimesed õigesti paika. tervitan teid siin ja ma ei tea, kuidas me alustame, kas proua professor võtab kõigepealt sõna, ta just valiti sellesse ametikohta presidendiks nimelt ja meil on väga hea meel, et proua äh, Novotni on täna siin. ja mul on hea meel, et meil on võimalus äh, kuulda sellest, mis on praegusel hetkel Teadusnõukogus toimumas. Teil on sõna, proua Novotni. lugupeetud daamid ja härrad minu jaoks on suur au teie ees esineda ja eelmine kord kui mul oli võimalus teie komiteega rääkida, äh, um, komisjoniga rääkida, um, see oli enne meie loomist nii-öelda ja seetõttu on mul suur au tõesti seda ettekannet teha. ma vaatan nüüd lühidalt tagasi sellele, mis on juhtunud peale teadusnõukogu loomist ja siis äh, suunan pilgu tulevikku ning vahetan teiega siis arvamusi selle üle, mis on vaja veel teha selleks, et äh, tugevdada teadusnõukogu ja muuta see siis tõesti maailmaklassi rahastamisagentuuriks, nii, mida me ju tahame näha. seni on Teadusnõukogu olnud selline edulugu ja see ei põhinenud minu arvamusel. me oleme saanud tõesti teadusringkondadest väga positiivset vastukaja, samuti ehm, sellistest ehm, organisatsioonidest nagu EIRMA ja loomulikult ka teistest ringkondadest teadusnõukogu paradigma, nagu me seda nimetame, puudutab äh, eelkõige seda, et esimest korda on konkurents Euroopa tasandil toetamaks konkreetseid üksikteadustöötajaid äh, teaduse eesliinil teostavates uuringutes. varem oli see riiklikul tasandil eesliini uuringute jaoks ja loomulikult praegust olukorda hinnatakse väga meil on äh, nii-öelda algusgrandi või alustamisgrandi äh, menetlus äh, toetamaks alustavaid teadustöötajaid, noori teadustöötajaid ja sealtkaudu üritame siis muuta seda suundumust, et väga paljud äh, noored teadustöötajad lähevad Ameerika Ühendriikidesse, tagasi ei pöördu ja loomulikult nad ütlevad, et ähm, just algusetapis on võimalik äh, Ameerikas rohkem saavutada, meie samas tahame kinni hoida ja tagasi tuua neid noori. nüüd äh, eesliinil teostatavad uuringud tähendavad loomulikult eesliini avastusi, eesliini tehnoloogiaid ja me loodame ning oleme veendunud, et äh, osa neist äh, toovad kaasa ka eesliini innovatsiooni. teadusnõukogu on olnud edukas ka selles mõttes, et me oleme näinud mm, oma mõju selles, et me oleme paika pannud uued hindamisstandardid. tooksin näite viimasest äh, Science'i numbrist Poola hindamissüsteemi restruktureerimist mainiti ja öeldi, et see on teadusnõukogu mudeli alusel ähm, koostatud. nii et terves reas riikides oleme oma mudeliga aidanud kaasa uute standardite loomisele. ning ka esimest korda on tõesti toimunud konkreetne äh, konkurss erinevate äh, või on tunnetada sellist konkurentsi erinevate ülikoolide vahel, räägitakse rektorite tasemel sellest, kui palju ähm, teadusnõukogu grante on keegi saanud ja loomulikult see on väga terve konkurents. me oleme nüüd äh, juba äh, ületanud äh, tuhande grandisaaja numbri ja see puudutab siis nii noori töötajaid kui juba mm, kogemustega uurijaid ja mm, võime öelda, et neist hakkab tõesti moodustuma selline Euroopa teaduskogukond eesliini uuringutes. meil on ka rida publikatsioone, mida siis äh, järgivad teised teadlased ja meil on olnud ka edu selles mõttes, et rida riike on oma vahenditest otsustanud toetada neid noori teadustöötajaid, keda meie ei ole saanud ähm, toetada, kuid kes jõudsid intervjuu etappi ja keda me siis tõesti eelarve piiratuse tõttu ei saanud rahastada. nüüd tahaksin lühidalt äh, rääkida äh, grant debattidest ja nendega seotud äh, väljakutsetest ka seoses strateegiaga kaks tuhat kakskümmend. ja siin tahaksin meenutada seda, et eesliini teadusuuringud puudutavad tõesti nende asjade uurimist, mis on veel tundmatud ja seetõttu kaasneb taolise uurimistegevusega äh, väga suur ebakindlus, kuid teaduse ajalugu näitab meile, et tihti on ootamatuid tulemusi, mida ei ole võimalik planeerida, kuid mis tulenevad meie poolt rahastatud teaduse eesliiniuuringutest ja seetõttu me leiame, et on oluline eh, säilitada selline lai valik teadusvõimekustest ning eh, prioritiseerida jätkuvalt siis eh, tipptulemusi alt üles uurimistöös ja seetõttu ei ole võib-olla võimalik väga selgeid eesmärke seada taolises teadustöös, kuid tahaksin teile kinnitada, et meiega koostööd tegevad äh, teadlased on ühiskonna muredest äärmiselt äh, teadlikud ning integreerivad need ka oma uuringutesse. nüüd väike pilk tulevikku, me soovime jätkuvalt äh, tipptaseme inimestesse investeerida, need on need inimesed, kellel on tõesti parimad ideed, kes on siis kas tugevdajad, alustajad või kaugele jõudnud teadustöötajad ja üsnagi hiljuti oleme me siis vanusepiiri või, või nii-öelda ajapiiri äh, tugevdajate või kons-, konsolideerijate osas mm, pikendanud, nii et me katame siis kuni kaksteist aastat peale doktorikraadi saamist perioodi. nüüd äh, me oleme alustanud ka arutelusid selle üle, mida järgmiseks teha ja siin me kaalume seda, kas me ei peaks võib-olla liikuma selles suunas, eh, mida me nimetame loovkeskkondade loomiseks. see võib aset leida erinevates institu-, institutsioonides Euroopas selleks, et anda nii-öelda selline viljakas pinnas eh, just eh, teaduslikule loovusele ja loomulikult oleme endiselt pühendunud sellele, et tugevdada Euroopa positsiooni ülemaailmses teaduses ja innovatsioonis mitte teaduspoole pealt, eh, sellest olen ju seni rääkinud, tahaksin nüüd eh, pöörata pilgu halduspoole suunas ja siin pean ma olema väga otsekohene. Eh, see tee ei ole võib-olla olnud nii sile, kui osa meist lootsid. meil oli nii-öelda selline äh, väikelapseperiood, nüüd oleme jõudnud äh, varasesse äh, täiskasvanuikka, loomulikult olid teatud lastehaigused ja täitevametiks või rakendusametiks saamine. nii et meie struktuur muutuks tõesti rakendusametiks, see oli, oli suhteliselt valus protsess ja üks põhjustest oli minu arvates selles, et rakendusamet töötab just selle põhimõtte, et üks suurus sobib kõigile järgi ja kahjuks see üks suurus alati ei sobi eesliini teadusuuringutele. Rakendusamet muutus sõltumatuks juulis kaks tuhat üheksa, see oli küll veidi hiljem kui planeeritud, ning äh, siin pidime siis äh, sulandama ka kahte organisatsiooni kultuuri, teaduse kultuuri, mis põhineb usaldusel ja halduslikku kultuuri, mis põhineb kontrollil ja loomulikult äh, on vastutus ja kontroll vajalikud ja me mõistame, ka seda, et on toimunud teatud kultuuride kokkupõrked võib-olla minevikus. seetõttu oleme teadvustanud konsolideerimise vajadust. ja kui me vaatame vahearuande komitee tööd ja tema leide, siis võib-olla see haldusstruktuur, mis on teadusnõukogul Äh, on teatud äh, sünnitraumaga. sest ühelt poolt on meil olemas teaduslik nõukogu, kes paneb paika teadusliku strateegia ja selles osas me oleme täiesti autonoomsed, sõltumatud, keegi pole kunagi üritanud meid mõjutada. kuid eeldus on see, et on selgelt võimalik vahet teha teaduslikul strateegial ja halduspoolel ja see praktikas paraku ei toimi. haldus ja strat-, teaduslik strateegia on tunduvalt lähemalt seotud, kui me seda ette nägime või kui seda ette nähti siis, kui Euroopa Teadusnõukogu loodi. samuti Teaduslik Nõukogu, kuigi talle on antud ülesandeks see strateegia luua, tal ei ole juriidilist äh, staatust ja suhted äh, rakendusametiga, siin ma peaksin tõesti tänama Jack Metteid äh, selle eest, et suhted on olnud harmoonilised ja seda just äh, tänu nendele isikutele, kes on asjast puudutatud. see struktuur on endiselt väga haavatav ja mm, habras, kuna see sõltub puhtalt isikutest, kes teatud ametikohtadel on ja samuti leidsime, et on väga keerukas liides meie mm, nii-öelda ema peadirektoraadiga ja seda ei ole veel äh, konsolideeritud. nüüd vaadates vahe hindamiskomitee, vahearuanne vandekomitee soovitusi, siis äh, oleme nüüd jõudnud sinna, et äh, vastavalt komitee soovitustele oleme asunud värbama direktorit kellest saab siis rakendusameti direktor ja tema, ta peaks siis olema teadlane, kellel on ka tugev halduskogemus. ja see värbamisprotsess on praegu käimas. samuti oleme püüdnud äh, selgemalt lahti kirjutada ja selle kallal veel töötame, selgemalt lahti kirjutada siis Teadusliku Nõukogu, Rakendusameti ja EMA peadirektoraadi eh, suhteid, see on nii-öelda menage à trois ja eh, seetõttu ei ole siin lihtsustamine väga lihtne. samuti oleme siis koheselt eh, järginud komitee soovitusi, mis puudutasid paneeli liikmete värbamist ja kompensatsiooni ja see võib-olla oli üks punkte, mis ärritas vahearuandekomiteed, äh, aga siin me oleme hästi edasi liikunud. ja nii nagu ma, kui, nii nagu ma juba vihjasin, siis järgmiseks küsimuseks on see, kuidas äh, panna paika suhted äh, Rakendusameti teadusliku nõukogu ning EMA peadirektoraadi vahel see tähendab seda, et luua alalised komiteed, anda juhatusele selgem nähtavus, samuti kõik see, mis puudutab teadusliku komitee uuendamist ja talle andmetele juurdepääsu võimaldamist, samuti vastavaid äh, eetilisi standardeid. ja mis puudutab laialdasemaid sekkumisi, siis me oleme tõesti äh, liikumas äh, kontrollil põhinevast kultuurist us-, usaldusel põhineva kultuuri suunas, äh, pidades samas kinni vastutuse põhimõttest ja me mõistame loomulikult, et äh, järgmise finantsmääruse kohaselt on võimalik tõesti paika panna reeglid konkreetselt teaduse eesliinil teostatavate uuringute jaoks kuna praegune süsteem põhineb lepingul ja see ei ole tegelikult lihtsaks viisiks, kuidas teadustöötajatele ning vastuvõtja organisatsioonidele äh, rahastamist võimaldada. teise märtsi äh, koosolekul, äh, see on siis, ma pean silmas konkurentsinõukogu istungit, saime me mm, toetuse kõigile äh, vahearuandekomitee soovitustele ning äh, nõukogu võttis ka teadmiseks, et on üks äh, nii-öelda lünk selles osas, kuidas komisjon on reageerinud. konkreetselt Konkurentsinõukogu arutas seda ja see lünk puudutab siis järgmise aasta juulis toimuvat hindamist või, või aruannet tegemaks kindlaks, kas need meetmed, mis ma teile välja joonistasin, omavad tõesti mõju, on piisavalt tugevad selleks, et me liiguksime selle teadusliku ning äh, halduspoole integreerimise suunas, mida vaja on. nii et äh, sellega avame ukse tegelikult uueks äh, läbivaatamiseks enne või kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulikuud nägemaks siis, kas äh, need soovitused ja nende rakendamine on piisavalt äh, kohandatud, nii et äh, me muutuksime selliseks struktuuriks, nagu vaja. ja vaadates nüüd seitsmendast teadusuuringute raamprogrammist kaugemale, loodan ma tõesti, et Teadusnõukogust saab alaline institutsioon, praegu on meie eluiga piiratud, kuna me oleme osa seitsmendast raamprogrammist aastaga kaks tuhat üksteist. meie sooviksime, et meist saaks alaline sui generis institutsioon, millel oleks oluliselt äh, kõrgem eelarve selleks, et äh, täita oma unikaalset või täiesti ainulaadset missiooni. ja kui me vaatame Lissaboni lepingu artikleid, mis äh, näevad ette teatud ümbervaatamiste või kohanduste võimalusi, siis need on täiesti olemas ja seetõttu ähm, tahaksin tänada teid tähelepanu eest. suur tänu, suur tänu selle põhjaliku ettekande eest. minu ettepanek oleks, et anname kõigile sõna kõigepealt nii et kes soovib, proua äh,, härra Meni, palun järgmisena. Äh, suur tänu, esimees, lugupeetud parlamendiliikmed. lubage mul kõigepealt mainida äh,, milline on olnud minu kogemus äh, selle komisjoni raportöörina. ma pean üles tunnistama äh,, kui Euroopa Teadusnõukogu moodustati, suhtusin ma veidi skeptiliselt sellesse institutsiooni, sest ma olen veendunud, et selle uue institutsiooni üheks võimalikuks nõrgaks kohaks saab olema hindamisprotsess, eh, ettepanekute hindamise protsess minu skeptilise suhtumise aluseks olid minupoolsed tähelepanekud selle kohta, äh, mis oli juhtunud teiste komisjoni poolt läbiviidavate programmide raames. no hindamisprotsess ei olnud alati see, mida sooviti või selline, nagu sooviti Äh, mulle pakuti raportööri kohta, sest äh, siis ma olin äh, instituudi juhtkonnas ja mul olid tugevad sidemed Euroopa institutsioonidega. täna ma enam sellel ametikohal ei tööta, ma olen vaba inimene. ja see, mida ma täna välja ütlen, on minu seisukohad ja komisjoni seisukohad ja ma ei üritagi midagi varjata, kartuses seda institutsiooni kuidagi kahjustada. pärast paarinädalasi kuuajalist uurimist, analüüse, eh, dokumentide läbivaatamist, jõudsime me komisjonis väga kiiresti selgete järeldusteni kõigepealt selleni, et Euroopa Teadusnõukogu on edulugu, suur edu. see on tõeline kalliskivi Euroopa Liidu poolt spondeeritavas teadusruumis. kui on vaja teha veel täiendusi ja parendusi, siis need omakorda võiksid olla majakaks teistele programmidel äh, Eh, mida Euroopa Komisjon ja Euroopa institutsioonid ellu viivad. seega nimetatud edu on ilmselge, kuid ma lisaksin siinjuures, et et inimesed on pühendanud väga palju energiat ja aega selle edu loomisele. kõigepealt äh, teadusnõukogu ja teadlaste ringkonnad. lõpuks kutsuti ellu programm, mis ühendas nii riiklikke ja rahvusvahelisi programme ning mis ei piirdunud ainult teadlaste koostööga äh, kunstlikul moel. algatusvõime jäeti teadlastele ja teadlaste rühmadele ja selle protsessi alguseks oli õiglane hindamine. teine põhjus, miks see oli edulugu, äh, oli rakendusstruktuuri loomine, spetsiaalse rakendusstruktuuri loomine ja selle struktuuri inimeste pühendumus on olnud imeline ja nad on omakorda leevendanud neid raskuse probleeme, mida ma mainisin. teine meiepoolne järeldus oli, et vaatamata edule äh, tekitas see ka väga palju frustratsiooni ja ärritust ja seda täiesti rumalatel põhjustel. näiteks kui küsida läbivaatajalt äh, ja paluda, et ta tõestab oma identiteeti Eh, oma olemasolu, täites väga palju keerulisi ankeete ilma tasuta. miks ta peaks seda tegema? see on tasuta töö. ja samal ajal pannakse peale neile kohustusi, mis on puhtalt bürokraatlikud oma vormilt ja sisult. see tundub olevat Võrumaal sest teadusuuringute süsteemi aluseks on hindajate kvaliteet, professionaalsus. ja seda tuleb tagada ka nende hindajate kõrge professionaalsuse. vastasel juhul asi muutub absurdseks. selleks, et leida parimaid läbivaatajaid, tuleb neid veeta, et äh, ka nemad on võrdväärsed osapooled teadusringkondades, kuigi neil selle eest ei maksta. ja lugedes kommentaare, eriti kommentaare teadlastelt, kes tegutsevad väljaspoolt Euroopat, selle kohta, kuidas komisjon vaatab läbi neid hindamisi, oli hirmutekutav. ja seda väga rumalatel põhjustel. kolmas järeldus oli see, et struktuur on ebapiisav. ühelt poolt on rakendusamet ja teiselt poolt eh, spetsiaalse rakendusameti direktor ja teadusuuringute direktor. asi ei olnud selles, et need isikud ei olnud valmis omavahel koostööd tegema. Nad tegid koostööd, kuid selline kahene süsteem ei toiminud hästi strukturaalsetel põhjustel ja meiepoolne ettepanek oli need omavahel liita. ei piisa, kui kaks ametikohta ühendatakse üheks, et tagada ümberkorralduste edu. kuid meie ettepanek on teha järkjärgulisi ümberkorraldusi ja mitte radikaalseid. ja me teame, et Euroopa Liidu institutsioonides, see nõuab aastaid arutelusid, enne kui otsuseni jõutakse. seetõttu me valisime välja mõistlikuma tee. kuid reformi edu sõltub mitte ainult uutest struktuuridest, vaid ka sellest, millises vaimus need reformid ellu viiakse. ning lõpetuseks. me oleme veendunud, et Euroopa Teadusnõukogu moodustamine oli edukas, kuid loodud struktuur on üsna habras. ja selle habrus on põhjustatud vahendite ja eesmärkide erinevusest. milline on eesmärk? Äh, ergutada äh, innovaatilisi ja eesliini teadusuuringuid ja vahendid, haldusvahendid olid väga jäigad, raskepärased, bürokraatlikud ja see põhjustas vastuolu nimetatud ka aspekti vahel ja meie ettepanek oli ka nendega tegeleda. ma tahaksin ka isiklikult lisada, sest härra esimees, ma ütlesin, et ma olen avameelne oma kommentaarides. Euroopa Teadusnõukogu ei ole teadusuuringute juhtimise vallas mingisuguseks erandiks. Euroopa Teadusnõukogu kujutab endast parimat lahendust olukorrale, mis ei ole rahuldav, sest seni on kehtinud väga bürokraatlik protsess selles valdkonnas. ja seda osaliselt ka finantsmääruse tõttu, sest finantsmääruse aluseks on usaldamatus. me oleme kõik kurjategijad ja meie tegevust tuleb kontrollida, tuleb auditeerida. see kujutab endast kontrollikultuuri ja mitte hindamise kultuuri. Euroopa Instituudi direktorina pidin mina alluma mitmetele auditeerimistele aastas, kuid mitte kunagi ei hinnata mind, ei hinnatud meid teadusliku seisukohalt. ja seetõttu meie ettepanek on kõigepealt valida nõnda öelda järk-järguline muutumise tee teiseks, säilitada Euroopa Teadusnõukogu parimad pooled, autonoomia, iseseisvus ja ka kindlate tingimuste puudumine äh, teadustegevuse projektide vallas. kui me räägime valikukomisjonist, Äh, siis see komisjon äh, peab välja valima maailma kuulsusega teadlased. see peab olema suuteline ka hästi protsesse juhtima, sest äh, kindlasti konkurents saab olema väga tugev. me oleme soovitanud määruse muuta kasutajasõbralikuks, eriti ettepanekute läbivaatajate, teaduspaneeli osavõtjate suhtes. kõigepealt, et kuna need isikud on tasustamata personal. teiseks on oluline tagada selle uue institutsiooni kvaliteetne tegevus. me peame parandama ka läbivaatajate paneeli liikmete valimise ja värbamise süsteemi, eh, luues vajaliku andmebaasi, mis oleks avalik. me samuti et, tegime ettepaneku eh, üle vaadata äh, eh, nii-öelda lepingulised vormid äh, toetuse saajatele, sest see süsteem, millega Euroopa Komisjon rahastab teadusuuringuid läbi nõndanimetatud lepingute, on äärmiselt absurdne süsteem, absurdsem kui üldse kujutada või, või see tuleks ümber kujundada äh, fikseeritud summaga toetuste baasile põhinevaks. sest vastasel juhul süveneb usaldamatus ja kontroll. see muudab ka komisjoni tegevuse ja elu raskeks ja ka teadlaste elu raskemaks. meil saab olema üha rohkem neid, kes keelduvad taotlema toetusi Teadusnõukogult ja äh, teadusuuringute raamprogrammilt. ja on paradoksaalne, et mõningates teadusringkondades äh, ei ole Euroopa Liidu maine kõige parem, vaatamata sellele, et Euroopa Liit on üks suuremaid rahaliste vahendite eraldajad teadusuuringute tarbeks. me loodame, et see raport äh, viiakse ellu. ja ma loodan, et see saab nii olema, endine volinik härra Potočnik andis endast parima, et see raport ka ellu viidaks teiseks, mul on hea meel, et kahe aasta pärast toimub hindamine, sest me ei tohiks lasta sellel institutsioonil rutiini langeda, see peab olema elus, elav, ergastav. ja seetõttu hindamine on kriitilise tähtsusega. millised on olnud meie järeldused? üritagem rakendada seda järk-järgulist muutuste strateegiat, aga kui see ei toimi, siis me peaksime äh, vaatama kaugemale, sest Euroopa vajab selliseid eesliini uuringuid läbiviidavaid institutsioone, mis on võrdväärsed USA institutsioonidele. Ilja Zeruni komisjon näiteks, äh, Ilja Zeruni on Alžeeria päritolu teadlane, kes on üles kasvanud prantsuse kultuuris ja kuid tegi suurepärase karjääri USA-s. ta juhtis sihtasutust mis oli kakskümmend korda rikkam rahaliste vahendite poolest kui Euroopa Teadusnõukogu. ja ta ei uskunud oma silmi, kui ta tutvus selle organisatsiooniga. kuid äh, ta oli veendunud ka, et Euroopas on vaja võrdväärset institutsiooni ja Ameerika samasugusele institutsioonile. kuid nagu britid ütlevad äh,, Ähm, üksikasjad on olulised. me võime küll rahastamist suurendada kaks-kolm korda, aga kui organisatsioon ei ole korralikult üles ehitatud, äh, saadab meid ebaedu. praegu juhib Euroopa Teadusnõukogu rakendusamet. see on hea, kui see rakendusamet suudab olla piisavalt äh, sõltumatu kui aga see rakendusamet kujuneb äh, üheks osaks suurest bürokraatiamasinast, siis ei suuda see saavutada seda, mille poole me kõik püüdleme ja soovime teadusnõukogule. ja nimelt me soovime, et selleks kujuneks välja tunnustatud rahvusvaheline organisatsioon. ja ma tahaksin sellega lõpetada, sest me oleme praegu parlamendis, mis on poliitiline institutsioon mille liikmed on valitud suhteliselt lühikeseks ajaks ja seetõttu on täiesti normaalne, et te soovite näha teadusuuringute tulemusi suhteliselt lühikese aja jooksul. kuid taoliste institutsioonide väljakujunemine nõuab aega ja selleks on vaja üsna mitmet äh, ametiaega enne see institutsioon kujuneks täisväärtuslikuks organisatsiooniks Äh, väga soodsat viljakat pinda, seega teiepoolne toetus nimetatud institutsioonile peaks kestma mitte ainult järgmised neli-viis aastat, äh, kuna eesliini teadusuuringute projektide puhul ei saa rääkida lühiajalistest eesmärkidest, vaid tuleb keskenduda pikaajaliste investeeringutele ja see on ka Euroopa Teadusnõukogu edu võtmeks. ja ma olen kindel, et nüüd, kui teadusnõukogu on loodud, siis ta täieneb ja paraneb äh, tulevikus. suur tänu, härra Mäni, selle väga selge ja täpse ettekande ja nende täpsete sõnade eest, ma arvan, et see on, need sõnad on meie arutelude jaoks väga tähtsad ja ma olen täiesti veendunud, et te rikastate meie ees olevat arutelu ja nüüd saab viimasena sõna härra Meti oma lühikeseks ettekandeks ja siis, kallid kolleegid, on võimalus teil suu lahti teha, palun. Thank you, Mr President, I m just suur tänu, esimees. ma nüüd avan oma presentatsiooni arvutis võib-olla mul on äh, veidi abi vaja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 suur tänu kõigile. seda mitmel põhjusel. esiteks seetõttu, et parlament hääletas Euroopa Teadusnõukogu loomise poolt otsustajana seitsmendas raamprogrammis, samuti hääletasite te Rakendusameti loomise poolt mõned aastad tagasi ja samuti eh, annan ma vastust teie ees kui eelarveinstitutsiooni ees, kuna teie peate meie eelarve heaks kiitma, nii et on väga oluline, et ma saan teile aru anda. ja siin on võib-olla kolm sõnumit, mida tahan teieni tuua. esiteks äh, korrata üles seda, mida ütlesid kolleegid, nimelt et Euroopa Teadusnõukogu on edulugu, tegu on küll noore institutsiooniga, kuid äh, algusetap on olnud suurepärane teiseks tahan öelda, et äh, struktuurina rakendame me investeeringut, mis on äh, märkimisväärne, seitse koma viis miljardit eurot. oluline on seda tehta, teha hästi ja meil on oma loosung, et me teeme seda paremini, kiiremini ja odavamalt ja ma loodan, et ma suudan seda ka <clears throat> tõestada. ning samuti tahan rõhutada seda, et loomulikult me oleme nii-öelda muudatuste tooja Euroopa teadusruumi. kõigepealt tooksin välja mõned faktid ja numbrid eh, rakendusameti kohta. me oleme päris kindlad, et me saame mõningaid väga huvipakkuvaid eh, tulemusi, toon nende kohta ka näitajaid, näiteid, samuti räägin sellest, kuidas ähm, komisjon ja Rakendusamet on arvesse võtnud soovitusi siis äh, vahearuande põhjal ning samuti räägin peamistest väljakutsetest seoses käesoleva aastaga. nüüd, äh, kui me vaatame meie struktuuri, siis see võib-olla imiteerib äh, peadirektoraadi oma. peamiseks varaks on meil inimesed ja see on siis meie nii-öelda juhtide meeskond, eh, kes on paika pandud. siin näete jaotust kodakondsuse põhjal, tegu ei ole millegi eh, revolutsioonilisega, kuid peale kolme aastat tegevust on meil kakskümmend erinevat rahvust esindatud ja seetõttu ma arvan, et see on, see on väga oluline selleks, et kultuuride mitmekesisust Euroopas hõlmata nüüd soolises äh, lõikes on meil rõõm näidata, et kaks kolmandikku töötajatest on naised ja ainult üks kolmandik mehed. ja see on suurepärane vaheldus. ja kui me nüüd keskendume mm, staatusele, siis te näete, et meil on väga tugev kontingent Äh, teadusprogrammi ametnikke ja tegelikult on meil kokku nelikümmend viis doktorikraadiga inimest ja teaduslik nõukogu rõhutas algusest peale, et meil on vaja sellist pädevust selleks, et äh, programmidega korralikult tegeleda ja neid soovitusi ka järgisime. siin näete siis äh, töötajate arengut või töötajaskonna arengut, me alustasime põhimõtteliselt nullist ja näete, et küllaltki kiiresti saame me siis näha seda, et kakssada kaheksakümmend seitse inimest töötab meil, see on suhteliselt äh, väike arv. ja tegelikult äh, meie maksimumtöötajate arv on kolmsada kaheksakümmend üheksa. selles suunas me töötame aga te näete, et suurem osa töötajaid on nii-öelda lepingulised töötajad, kes põhimõtteliselt täidavad siis haldusülesandeid, toetavaid funktsioone, samas kui ajutiste lepingutega töötajad äh, keskenduvad peamiselt teadusülesannetele. paar sõna nüüd halduseelarve kohta, kuna ma arvan, et see on parlamendile oluline. hea uudis on see, et äh, raamprogrammi raames oleme tulemustelt ühed eh, parimad, ain-, alla kolme koma viie protsendi eh, eelarvest läheb meil eh, halduskuludele ja ülejäänu saame suunata tagasi siis grantidele. nii et ma arvan, et see on väga positiivne meie juures. nüüd mis siin graafikul on veel huvitavat, on see, et palgad, ruumid ja IT on tegelikult äh, kaheksakümmend viis protsenti eelarvest ja see ei ole üllatav. vaadates nüüd hindamisprotsessi, siis meil on tõesti esmaklassiline hindamissüsteem tänu teaduslikule nõukogule, kes äh, tuvastab siis neid õigeid teemasid, millega tegeleda aga meil on kahekordne väljakutse, sest meil ei ole mitte ainult kõrgekvaliteedilised taotlused, vaid neid on ka väga palju. me saame iga äh, pakkumiskutse või konkursi kutse kohta umbes äh, kolm tuhat taotlust ja nende läbivaatamisel peame olema vägagi tõhusad. ja sel eesmärgil oleme ametisse nimetanud umbes tuhat paneeli liiget, see on äärmiselt oluline ressurss, see on tõesti põhielement kogu süsteemis. ja lisaks sellele on meil nii-öelda distantsilt hindajaid, keda me siis hõlmame selleks, et äh, nii-öelda lisapädevust kaasata. nagu ma ütlesin, siis äh, teaduslik nõukogu nii-öelda leiab need paneeli liikmed ja neil on tohutu värbamis võime, nad suudavad ligi tõmmata inimesi kogu maailmast. ja tegelikult kümme protsenti meie hindajatest tulevad väljaspoolt Euroopat. sellel on loomulikult terve rida positiivseid mõjusid. esiteks neutraalsuse tugevdamine ning lisaks eh, head suhted parimate uurimiskeskustega kogu maailmas. veidi anekdootlik aga mitmetel meie paneeli liikmetest on ka Nobeli auhind, nii et äh, see räägib nende kohta midagi. veelgi huvitavam, kui me vaatame äh, meie hindamisprotsess äh, nii-öelda kui me vaatame seda, et umbes kümme Euroopa Liidu liikmesriiki puhul, kui taotlused on meie poolt vahendite puudusel tagasi lükatud, siis mm, liikmesriigid võtavad need nii-öelda üle. ja mitmed liikmesriigid on ka paika panemas vastavat töökorraldust, nagu meie oma professor Novotny mainis siin Poolat näiteks äh, ja seda, et tõesti me võtame arvesse ainult tipptulemusi. toomaks nüüd näiteid selle kohta, milliseid äh, tegevusi on võimalik meie vahenditega ellu viia, mis puudutab nüüd liikuvust, vasakul poolel on väga huvitav näide, Ühendkuningriik näiteks kus see punane, valge, sinine, mis matkib äh, Prantsuse lippu, need värvid on siis äh, mitte Ühendkuningriigi kodanikud, kes on jäänud pidama Ühendkuningriiki, äh, see oranž on kodanikud ja paremal käel näete, või liikudes paremale, siis te näete, et ka Šveits kits äh, nüüd vasakult viies tulp suudab siis äh, palju äh, väliskodanikke juurde tõmmata, aga kontrastina on siin näiteks Belgia, kellel on tunduvalt kohalikumad töötajad. aga loomulikult kõik need inimesed on suurepärased. ja andmaks teile niisugust vihjet sellest äh, ligitõmbavusest, siis siin me näeme väljastpoolt Euroopa Liitu tulevate taotlejate arvu erinevatest maailma piirkondadest, see on endiselt küllaltki mõõdukas umbes, umbes viis protsenti meie grandisaajatest tulevad väljastpoolt Euroopat, kuid me oleme suutnud tagasi tuua Euroopasse mm, eurooplasi, kes on seni töötanud välismaal, eriti Ameerika Ühendriikidest ja loodetavasti tulevikus paremate protsessidega on meil võimalik juurde, ligi tõmmata ka Ameerika kodanikke ning samuti mm, arenguriikide kodanikke olulistest riikidest nagu Hiina, India, Brasiilia ja teised. nüüd mõned äh, olulised numbrid. tegevuseelarve kaks tuhat kümme on üks koma kaks miljardit, tegelikult äh, teadussfääris kõige suurem eelarverida ja see kasvab siis kahesaja viiekümne miljoni võrra igal aastal. me oleme rohkem kui üheksasada granti alla kirjutanud. see number on kasvamas ja paar tulemuste indikaatorit. siin me võrdluseks oleme võtnud riikliku teadusfondi Ameerika Ühendriikides kes ütlevad siis et, et seitsekümmend protsenti taotlejatest saavad teavet oma taotluse saatusest kuue kuu jooksul. ja NSF on siis see esimene tulp. ja all te näete, allpool näete meie tulemusi, me ei ole päris samal tasandil, aga me oleme lähedal. nii et me mängime tõesti samas liigas ja see on märguanne selle kohta, et asjad toimivad ja veelgi muljetavaldavam on aeg väljamakseni. tihti selles raamkeskkonnas on tegu nii-öelda ärritava faktoriga, aga mul on hea meel kinnitada, et me maksame eh, sada protsenti nii eelfinantseerimisest kui ka vahemaksetest õigeaegselt. ja ma võiksin tuua mõned näited, kui professor Meni mainis mõningaid raskusi, mis meil olid siis seoses hindajatega, siis tegelikult ei olnud haruldane, et hindajad tulevad Ameerika Ühendriikidest ja et nad, nende kulud saavad äh, kaetud äh, mitme kuu jooksul. nüüd, kui me oleme sõltumatud, siis me kontrollime kogu seda protsessi ja maksame kulud välja keskmiselt seitsmeteistkümne päevaga, nii et see on tunduvalt äh, parem tulemus. nüüd mõned näited äh, illustreerimaks seda, mida me teeme. siin on nüüd ära toodud kaks projekti mõlemad energiavaldkonnast, kuna selles valdkonnas on suuri väljakutseid. esimene puudutab päikeseelemente, päikesepatareisid, teate, et suur probleem nendega on nende tõhusus. seal kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid, erinevad funktsioonid on omavahel segatud, siin me räägime ühest projektist, mis on aset leidmas Šveitsis ja oluline on siis lahti siduda need kaks funktsiooni, esiteks valguse kogumine ning laengu kandja funktsioon teisalt ja eesmärk on siis tõsta tõhusus üheteistkümnelt protsendilt üle viieteistkümne protsendi. teine mm, puudutab äh, vesiniku kasutamist äh, kütusena, väga oluline on vesin- või väga raske on vesinikku toota ja ladustada, nagu te teate, ja see konkreetne projekt, äh, mida viiakse ellu Iisraelis, kasutab teatud mehhanismi, mis ei kasuta kalleid eh, keemikaale ja on tunduvalt eh, tõhusam. nüüd eh, Euroopa Teadusnõukogu hindamine, siin juba mainiti neid soovitusi ja loomulikult me oleme väga tänulikud meeskonnale, kes selle raporti kokku pani ja selle töö ära tegi. nii et on olemas äh, kokkulepe soovituste osas ja selle põhjal oleme me välja tulnud siis äh, ajakavaga või tegevuskavaga lühikeses perspektiivis ja see hõlmab siis kahe aasta jooksul tehtavaid tegevusi selleks, et vajalike asjadega tegeleda. konkurentsinõukogu liikus samas suunas ja Helga mainis seda päris õigesti. nii et tegelikult ähm, me üritame kõike saavutada juba juuliks kaks tuhat üksteist. võtmetähtsusega küsimused, esimene puudutab haldust, seda mainiti baroksena teatud kolleegide poolt ja professor Maskolel, kes on samuti siin saalis peasekretär ja mina ise, peaksime siis saama asendatud direktori poolt, kelleks oleks teadustöötaja kelle, tugevate haldusoskustega. loomulikult me parandame ka ekspertide haldamist ja jälgime seda, et erinevad tegevused oleksid professionaalsemad. see puudutab eriti seda, kuidas teadusliku nõukogu liikmetele hüvitada nende töö, sest nemad teevad seda vabatahtlikult, aga see on tõesti väga suur töö. teiseks peame siis selle sõltumatu liikmelisuskomitee paika panema, kuna koosseis tuleb läbi vaadata, ka see on käimas. ja samuti peame tagama täieliku läbipaistvuse. näiteks on meie koosolekud teaduslikus nõukogus avalikud. nii et siis direktori ametisse nimetamine on ette nähtud selle aasta keskel samuti see liikmelisuse komitee teadusliku nõukogude jaoks samal ajal. härra Mini ütles väga hästi, et äh, Euroopa Liidu regulatiivne ja finantskultuur on selline, nagu ta on, aga lihtsustamine on tõesti siin meie jaoks olulises, olulisel kohal. lihtsad menetlused tähendavad ka vähem vigu, samuti vastutavaks jäämine võimalus, et parlament saab meid kontrollida. ja struktuurilt on tegelikult äh, Rakendusamet töötanud seitsmenda raamprogrammi äh, raames väga hästi, aga me loodame areneda sellest kaugemale. ja finantsmäärus, äh, selle läbivaatamine hakkab siis kahe tuhande kümnendal aastal tahame, et seal sellega arvestataks. nüüd viimane slaid toob välja meie peamised äh, eesmärgid aastaks kaks tuhat kümme, siin on väga palju ära teha. meie teadusliku strateegia väljaarendamine, äh, ülemeremaadega suhted, äh, uued instrumendid, riiklike teadusorganisatsioonidega suhted, sinna on hõlmatud ka innovatsioonimõõde, EIT ja tuleb siis hakata mõtlema ka järgmisele raamprogrammile. kommunikatsioon on samuti väga oluline, ma mainin seda siia, sest siis, kui antakse kätte tuhandes grandisaaja, see on tõenäoliselt juba enne suvepuhkust, siis see on väga tore ning eh, Belgia eesistumise käigus äh, loodame paika panna ka siis see grant, selle grantide kätteandmise tseremoonia. aitäh teile! Um suur tänu, ma kiirustan teid tagant siin sellepärast, et kella kuueks on meil uued külalised siia kutsutud ja ma tahaksin, et meie kolleegid saaksid veel küsimusi esitada, nii et rohkem ei räägi ja kes soovib sõna saada? oi, vabandust, mul on tegelikult nimekiri juba nina all. kõigepealt äh, Äh, härra Tsukallas. suur tänu, härra esimees. suur tänu mitte ainult selle eest, et te mulle sõna andsite, vaid ka selle eest, et ma võin rahulolevalt tunnistada, et teie olete kokku pannud programmi. Te käisite juba septembrikuus siin ja ütlesite, et te koostate seda ja mul on nüüd nii hea meel näha, et te tõesti sellest programmist ka kinni peate. mul on väga hea meel, et siia tuli ka täna proua Novotni. ta on professor ja oli varem teadusnõukogu liige, nüüd on ta suisa selle president. mina olin varem oma koduriigis Kreekas äh, teadusdirektor ja mul on väga hea meel, et äh, teadusnõukogu kui selline on oma töö nii hästi käima lükanud. nüüd suur tänu selle eest. oleks äh, väga ebaaus, kui me ei kiidaks siin ka härra Potovniku töid, sest äh, tema, temal õnnestus majanduspoliitikas läbi suruda see, mida meil ei õnnestunud. nimelt see, et me erinevate valdkondade algatused toome ühise laua taha, et me tegeleme üheskoos infrastruktuuri, teadlaste mobiilsusega ja nii edasi. ja nüüd on meil võimalik eh, need erinevad osapooled kokku tuua ja tööd, nende tööd toetada. ja Lubotovnik on väga palju selles osas ära teinud ja ma olen talle väga tänulik ta on Euroopa Liidule andnud uue dimensiooni, dimensiooni, mida meil varem ei olnud. nimelt äh, teadustööd, mida tehakse esimest korda. me räägime siin praegu üleilmsest tasandist, ja ma ei usu, et me praegusel hetkel kahe tuhande kahekümnendaks aastaks suudame kõik ära teha, mis me oleme ette võtnud. meil on siin ka uuring, kus me räägime aastast kaks tuhat kakskümmend viis. ja meie eesmärgiks oli USA-le järele jõuda. kui me aga praegu väidame, et me oleme USA-le järele jõudmas, siis me petame ennast, sest me tegelikult ei ole äh, USA süsteemiga võrreldes konkurentsivõimelised, seal on kolmnurksüsteem. seal on teadustöö, haridus äh, ja innovatsioon omavahel kokku pandud ja seda tehti juba viiskümmend aastat tagasi ja seetõttu on USA süsteem ka nii palju edukam. olen ka juba varem öelnud, et on väga kahju, et Euroopa pärast äh, viitesadat aastat liidrirolli teadustöös äkitselt oma koha kaotas, sest viiekümnendast aastast eelmisel sajandil ei ole me enam võimelised olema päris ähm, esiotsas teadustöös. jah, on täiesti selge, et Euroopa Liidul on teistsugune struktuur kui teistel maailma regioonidel ja USA süsteem esitati üles, ehitati üles juba aastaid tagasi. praegusel hetkel näeme aga, et USA süsteem on konkurentsivõimelisem. me oleme õnnelikud, kui me töötame välja või loome uusi teaduskeskusi, kuid samas Indias tekib neid nagu seeni pärast vihma peale selle on meil ka USA-ga sama lugu, ka seal ollakse ette eh, palju edukamad kui siin. sama kehtib patentide kohta on väga tähtis, et eh, teadusnõukogu toetab eh, teaduse tippkeskusi. me ei tohi kunagi inimesi alandada, alandada neid bürokraatlike tõketega. ei tohi kunagi lähtuda sellest, et kõik alati petavad. see ei ole kooskõlas meie eesmärkidega. härra esimees, meil oli ka täiskogul võimalus kuulda paljusid kolleege ja seal toodi välja kaks erinevat äh, aspekti. nimelt, et Euroopat alavääristab see, et Lissaboni strateegia kukkus läbi ja sama võib nüüd juhtuda ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. selleks, et olukorda parandada, pakuti nüüd välja ettevõtlusele, algatusele ja teadusele keskendumine. mina olen veendunud, et ainult selline lähenemine aitab meil olukorda päästa nii et meil on tõesti ainult üks võimalus. meil ei tohiks olla ühtekuuluvusmeetmeid nendes valdkondades, kus meil on vaja konkurentsi. ja Rootsi oma eesistumise ajal tegi selle ettepaneku ja on öelnud, et meil on vaja tihedat konkurentsi sel-, valdkondades, kus me soovime olla konkurentsivõimelised. ja Euroopa ainsaks võimaluseks on minna seda teed. sellepärast tahaksin tänada teid kõiki, kes te seda tähtsat tööd teete. eriti ka teid, härra esimees, sest teie andsite meile võimalusi, kõiki neid võimalusi siin täna üheskoos arutada. suur tänu! suur tänu ja härra Kavaljo! Thank you, president uh,. First I would like to tänan, esimees, kõigepealt ma tahaksin õnnitleda Euroopa Teadusnõukogu presidenti ja rakendusameti direktorid Jacques Metet siiani tehtud tööst eh, üle-euroopaliste programmide elluviimisel, et eh, osutada toetust teadusuuringutele, arvestades praegu kehtiva finantsmääruse piiranguid. kuid ma tahaksin esitada kaks küsimust, üks on rohkem haldusvaldkonnast ja teine rohkem tulevikku suunatud. haldusküsimus on selline, ma tahaksin küsida, kas te olete uurinud kõiki lihtsustamise võimaluse, ma mainin seda, Eh, sest ma uurisin, eh, jälgisin tähelepanelikult Euroopa Tehnoloogia Instituudi arengut, eh, sest nad kasutasid varasemaid kogemusi ja tänu sellele ning arvestades praegu kehtivat finantsmäärust, on nad suutnud lihtsustada ning saavutada suurema sõltumatuse nõukogust ja nende nõukogu on palju iseseisvam kui teie teadusnõukogu. kas ka teie kavatsete uurida täiendavalt lihtsustamisvõimalusi või ootate te finantsmääruse radikaalset muutmist ja lihtsustamist? teiseks rohkem sisulist laadi küsimus ja puudutab rohkem seda teemavaldkonda, mida mainis Jacques Metei nimelt Euroopa Teadusnõukogu roll äh, muutuste läbiviimisel, muutuste katalüsaatorina Euroopa teadusruumis. kas te näete Euroopa Teadusnõukogus sellist ametit, äh, mis viib läbi ka ühiseid teadusprogramme, äh, ka mitteametlikult, sest osa liikmesriike on tehtud, teinud vabatahtlikelt ettepanekuid, mida on küll välja valitud, kuid mis ei ole veel rahastamist saanud. kas Teadusnõukogu arutab seda, kuidas seda rolli institutsiooni pädevusse viia, kuidas panustada äh, ühisprogrammidesse ja Euroopa ühise teadusruumi arengusse? tänan proua Ferreira Madurell. Muchas, muchas gracias, uh, presidente. Bueno, yo también quiero comenzar. Suur tänu, härra esimees. Ka mina tahaksin teid kõigepealt tänada teie töö ja selle vaimustuse eest, mida te siin üles näitasite. tänan ka, et te tulite täna siia meie ette ja andsite meile võimaluse teiega arvamusi vahetada. arvamusi vahetada selle üle, kuidas Euroopa Teadusnõukogu töötab. sest kogu aeg on öeldud, et tegemist on väga tähtsa projektiga seitsmes raamprogrammis. muidugi meie jaoks oleks meeldiv, kui te veelgi tihedamini meie ette tuleksite, aga ka tänane päev tundub olevat väga paslik ajahetk, sest me oleme nüüd hakkamas aru saama, mida on meil vaja parandada ja me saame need parandused siis juba kaheksandas raamprogrammis sisse viia. tahaksin nüüd natukene rääkida tulevikust, sellepärast et me tegelikult räägime siin ju tulevikus tehtavatest otsustest. väga tähtis on teada saada, kas teadusnõukogu struktuur on sobiv struktuur või nagu siin on mõningaid ettepanekuid tehtud, oleks meil vaja teha teatud parandustööd. seda vastavalt siis artiklile sada kuuskümmend üks nüüd oleme me siin praegusel hetkel tegemas vaheanalüüsi ja meile on esitatud ka raport, mis oli suurepärane, kus tuuakse välja asju, mida on vaja parandada, kas kohe või kesk- või pikaajalises perspektiivis. ja see raport annab meile võimaluse asju muuta. selleks, et me kahe-kolme aasta pärast saaksime veel kord vaadata, kas teadusnõukogu struktuur sellisel kujul on sobiv või meil tuleks midagi ette võtta. kui kahe aasta pärast võetakse vastu otsus ja kui siis otsustatakse, et me lähtume artiklist sada kuuskümmend seitse, et viiakse läbi analüüse, uuringuid, et kutsutakse kokku töögrupid, siis on täiesti selge, et juba praegusel hetkel tuleb meil mõelda alternatiivide peale seda siis, kui kaheksas äh, raamprogramm rakendub. teiselt poolt tahaksin härra Metteilt küsida, kas ma tahaksin teada, kas meil on argumente kasutamaks artiklit sada kaheksakümmend seitse ja tahaksin natukene saada informatsiooni ka eelarve kohta. meile on antud siin informatsiooni summade kohta, ka eelarve eelnõud kohta seitsmenda raamprogrammi raames. aga mina tahaksin teada, kas teie ootused täitusid, millised olid üldse teie ootused ja millised on teie viimaste aastate kogemused ja kuidas te olete kavandanud aega aastani kaks tuhat kolmteist? kas äh, stipendiumid jäid välja maksmata ainult sellepärast, et äh, eelarves oli puudu vahenditest ja lõpetuseks tahtsin teile veel öelda, et te kõik kolm ütlesite selgelt, et Euroopa Teadusnõukogu on edukas. ja mina olen teiega ühel nõul. aga ma arvan, et meil tuleb olla positiivne, sest muresid on elus alati. ja sellepärast on väga tähtis jätkata kuid tahaksin siiski teada saada, mida te soovite tulevikus äh, muuta, kui te soovite või tahate midagi muuta, sest meil on vaja ette valmistada kaheksandat programmi. suur tänu ja nüüd proua Kotines. Gracias, señor presidente. Yo he de decir que he pasado un rato este... suur tänu, härra esimees. see oli suurepärane, mida ma siin täna kuulsin lõpuks, lõpuks saan ma hingata värsket õhku siin maailmas. siin maailmas, kus kõik on suurepärane, kus teadustöö on väga tore, aga kus ma ei näe mitte mingeid tulemusi. ma ütlen seda sellepärast, et me lõpuks näeme, et Euroopal on võimalik otse teadlasi toetada. me teame, et teadlaste loovtöö on individuaalne töö ja me teame, et meil on vaja seda vaakumit täita. varem me seda ei teinud, varem olid meil väga paindumatud struktuurid. tänapäeval tuleb meil aga teadlastega koostööd teha. väga paljud riigid toetavad projekte, kindlaid projekte, kuid nad ei räägi mitte kunagi, milliseid stipendiume teadlastele makstakse. sellest nüüd minu küsimus. Teil on palju kogemusi paljude, eriti just noorte teadlastega. ja kas ei oleks hea, kui me teeksime soovitusi, soovitusi selle kohta, milline peaks olema Euroopa teaduspoliitika, sest siin on tegemist suurte summadega, mida tuleb hallata. meil tuleb ka põhimõttelised äh, küsimused paika panna, kontseptsioon välja töötada. Teil on see oskusteave, te teate, millised on noorte teadlaste probleemid ja meil on vaja ettepanekut nende probleemide lahendamiseks ja teie olete tegelikult need, kes saaksite meile äh, need ähm, ettepanekud teha, sest teie olete need, kes täpselt teavad, mis on probleemid. peale selle peaks olema võimalus ka teha igale riigile eraldi ettepanekuid vastavalt sealsetele probleemidele. näiteks Hispaania puhul äh, stipendiume maksavad erinevad institutsioonid, seda siis vastavalt projektile. on projekte, mis saavad stipendiume erinevatest äh, institutsioonidest korraga. meil tuleb tagada stipendiume, stipendiumite maksmisel järjekindlus. ja kui te olete nüüd seda küsimust vaadanud, siis ma tahaksin teada, millised on seal näiteks põhiprobleemid. mina töötan ülikoolis professorina nüüd viimasel aastal küll olin sunnitud oma karjääri seal katkestama, aga ma tean, et noorte teadlaste elu on raske. noored teadlased on nagu misjonärid, keda kuueteistkümnendal sajandil Indiasse saadeti, kus nad pidid eluga riskides siis uut usku levitama. nüüd meil on teine küsimus Te olite väga ausad ja siirad, kui te rääkisite bürokraatiast. Te rääkisite, et me oleme bürokraatia vangid ja et bürokraadid arvavad alati, et me kõik oleme suured kurjategijad. me peame isegi eh, lennukipileti kontsud eh, ära andma selleks, et usutakse, et me tõesti selle lennukiga ka sõitsime. me teame, me näeme seda iga päev, meie oleme alati põhiliselt kahtlusalused. ja sellepärast tuleb meil kasutada artiklit sada kaheksakümmend seitse, sest bürokraatia on nagu draakon ja see draakon peab iga päev üha rohkem meitsisid ära sööma, selleks et ta saaks muutuda järjest suuremaks ja nii ta muutubki järjest ahnemaks. ja nüüd kolmas teemavaldkond, millest tahtsin rääkida. tegemist on küsimusega, mis on minu jaoks väga tähtis. mis saab humanitaarteadustest? millist rolli mängivad humanitaarteadused äh, selle küsimuse puhul, kas tegemist on aja raiskamisega või te arvate, et tegemist on tähtsate teadustega? suur tänu, ütleb härra Roil ja nüüd kolleeg äh, Campos. suur tänu, härra esimees, ma üritan teha lühidalt. suur tänu teile kõigile. Teie programm on hea ja tal on ka hea maine mitte ainult sellepärast, et te seda ise ütlesite, vaid erinevates liikmesriikides on selle programmi maine väga hea. ma tean seda, et äh, minu koduriigis on see nii. ja ma tean, et ka finantsvahendeid selle programmi jaoks on piisavalt. on rahastamine on päris hea, eriti kui me vaatame Euroopa mõõtmeid nüüd teiseks, äh, noored teadlased, noored andekad inimesed. jah, tõesti, tegemist on väga tähtsa äh, osaga jah, peale selle ka need äh, grant, grandid, mis on ette nähtud kas teadustöö alustamiseks või siis selle jätkamiseks. see on tõesti väga huvitav ettepanek. niimoodi on võimalik teadlastel oma teadustööd jätkata või uuesti teadustöö juurde tagasi tulla nüüd räägitakse, et Euroopa poliitika ei ole eriti sümmeetriline. me oleme kogunud informatsiooni teadlaste mobiilsuse kohta. kas meil on võimalik äh, jagada vahendeid mobiilsuse toetamiseks ja teha seda võrdsetel alustel? et kõik riigid oleksid kaasatud. peale selle, kuidas me saaksime tagada kriitilise massi olemasolu, sest kui meil ei ole kriitilist massi väikestes riikides, siis mängivad rolli nende programmide puhul ainult suured riigid. nüüd kolmandaks, see programm toetab äh, noori teadlasi, kuid see programm võib noortest teadlastest teha ametnikud ja minu arvates on siin väga suur ohuallikas ja minu kolmas küsimus, millised kriteeriumid on selle programmi puhul? me oleme praegu seda programmi alles alustamas ja te kindlasti ei saa väga palju selle kohta öelda, kuid millised on väljavalimiskriteeriumid? kas see, kui palju on teadlased äh, avaldanud artikleid või kas te teete ka tagantjärgi hinnanguid? on täiesti selge, et tehakse vaheanalüüsi, kui te olete andnud ka alustamiseks, teaduste alustamiseks grandi, siis tehakse vahearuanne või kas seda ei tehta, siis seda tahangi teada, selleks, et edasi maksta siis jätkugranti. kas programmid lõpevad automaatselt või või te lõpetate neid ja kindlasti mõned programmid lõpevad ka automaatselt, sellest saan aru. nüüd äh, on meil vaja nagu sellist äh, varustustoru. ja ma loodan, et aastaks kaks tuhat, kuni aastani kaks tuhat kolmteist on meil sellist äh, varustustoru võimalik kasutada. aga minu küsimus on järgmine vaatasin teie slaide ja sealt oli näha, et te olete väga auahne. Te soovite ka teha riiklike teadusorganisatsioonidega koostööd. Te tahate nendega ühenduses olla. see on täiesti õigustatud soov, sellepärast et näiteks USA riiklik teadusfond on väga hinnatud organisatsioon, kuid selleks on vaja finantsvahendeid lisavahendeid ja nagu ikka, alati räägime me rahast, ka siis, kui räägime teadusprogrammidest. igal juhul suur tänu teile teie huvitavate ettekannete eest. suur tänu ja nüüd kolleeg Mattias. Eh, suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin kõigepealt tänada sõnavõtjaid nende sõnavõttude eest Te rääkisite väga tähtsatest asjadest, ähm, seda on siin ka täna juba mitu korda öeldud ja osaliselt on tegelikult minu eelkõnelejad juba minu küsimused ära varastanud. sest siiski, aga siin, sellest pole hullu midagi, sest mõned on siiski mul veel üle jäänud. ma arvan, et me ei tohiks Euroopa Teadusnõukogu tähtsust ära hinnata. see on väga tähtis ja me peame Euroopa Teadusnõukogu tööd toetama tahaksin ähm, tulla selle juurde tagasi, mida ütles proua Helga Novotni. ta ütles, et me kasutasime praegusel, äh, kõigepealt kasutati esimest ähm, töömeetodi ja nüüd on üle mindud teisele ja ma arvan, et te ütlesite seda tegelikult ka teatud äh, tagapõhjaga me saame aru, et me liigume alati järgmisse etappi, kuid sellegipoolest on veel teatud probleeme, mis jäävad püsima. eriti finantseerimise, rahastamise osas, eriti pikaajalises mõttes. peale selle tuleb meil ka kogu seda süsteemi lihtsustada ja seejuures tagada ka areng. tahaksin teada, kas te olete viimastel aastatel üritanud lihtsustamist läbi viia. ma saan aru, et administratiivset struktuuri ei saa me teadusstruktuurist lihtsalt eraldada, see oleks vale, aga lihtsustada on siiski võimalik asju, näiteks stipendiumite süsteem. see peaks olema lihtne ja tõhus. ta tegelikult on päris hea, aga ma küsin endalt mõnikord, miks me peame alati USA süsteeme üle võtma kas me ei võiks mõelda enda lahenduste peale? ja minu lõpet-, minu viimane küsimus. Euroopa Teadusnõukogu peaks ühiskonda muutma. ja selle töö juures on meil ressursside koondumise probleem. tegemist on jällegi põhimõttelise küsimusega ja ma tahaksin teada, kas te kuidagi oskate seda probleemi lahendada või olete selle lahendamise peale mõelnud? me teame, et lähtekohad erinevates liikmesriikides on erinevad, seda nii teadustöö mahu kui ka struktuuri osas. peale selle liikmesriikides mängib teadustöö erinevat rolli. ja kas nüüd Euroopa Teadusnõukogu saaks siin võtta ühendava rolli, mis hakkab asju muutma? me ei tohi ära unustada ja tulen nüüd selle juurde, mida ütlesid minu eelkõnelejad ja mida ütles ka proua Novotny. me ei saa Euroopa teadus ja uurimisruumi üles ehitada ilma, et me ei mõtle selle peale, et teadus tegelikult on midagi robustset, sellepärast et teadus, teaduse jaoks on meil vaja teadust suur tänu ja viimasena saab sõna kolleeg Kolaska-Bobinska. W poszczególnych krajach Unii Europejskiej, poszczególne kraje Unii Europejskiej bardzo nierówno korzystają. Kui vaadata erinevaid riike Euroopa Liidus, siis on näha, et nad kasutavad teaduse ja arendustöö jaoks saadalevaid vahendeid väga erineval määral ja võib-olla saaksite te vastata küsimusega, et miks need lahknevused või erinevused eksisteerivad. ma pean eriti silmas neid riike, kes on hiljuti ühinenud Euroopa Liiduga, kuna nemad on äh, suhteliselt äh, maha jäänud ülejäänud Euroopa Liidust selles osas. mis on teie arvates selle põhjuseks? mina arvan, et need äh, erinevused pigem suurenevad, kui me jätkuvalt äh, edendame innovatsiooni, mis iseenesest loomulikult on täiesti loomulik asi, mida toetada, sest tehnoloogilise arengu puhul mahajääjad kipuvad maha jääma veelgi enam sedavõrd, kuidas aeg edasi liigub. eriti siis, kui pannakse paika kõigepealt või esmatähtsusega innovatsiooni toetamise prioriteedid. suur tänu, jällegi ei õnnestunud meil ajast kinni pidada, aga oleme saanud kõik küsimused ära esitada. nüüd paluksin, et daamid ja härrad siin ees äh, lühidalt ja võimalikult täpselt küsimustele vastaksid. võib-olla saaksite te need küsimused ka omavahel ära jagada. kõigepealt proua Novotni, palun. aitäh, tahaksin öelda paar sõna Euroopa Teadusnõukogu edu kohta ja kuidas, selle kohta, kuidas me seda näeme. ma arvan, et väga oluline on näha, et Euroopa Teadusnõukogu filosoofia on investeerida üksikutesse teadlastele ning alt üles teadustegevusse. nii et meie usume, et üksikisikud teavad kõige paremini, kuhu suunas teaduse dünaamika liigub, me leiame, et nemad on kõige lähemal nendele äh, huvitavatele uutele ideedele ja meie ülesandeks on neid inimesi leida ja rahastada, nii et me investeerime tegelikult Euroopa teadustöötajate järgmisesse põlvkonda, me soovime, et nad jääksid Euroopasse või eh, soovime neid siis veenda tagasi pöörduma, mm, nii et eh, Euroopa tugevneks ja saaks atraktiivsemaks samuti eh, meie oleme nii-öelda standardite paikapanijad, eh, me näitame teed omaenda tegevusega. standardiseerimine ei ole eh, samal tasemel kõigis liikmesriikides, samuti mitte hindamine, aga noored inimesed tunnetavad väga hästi ära, kas neid koheldakse hindamise käigus õiglaselt või mitte Eh, kui te vaatate Euroopa Teadusnõukogu, siis meie poolt tegelikult eh, tilgub see nii-öelda allapoole riikidesse, kus ei ole sellist eh, õiglast süsteemi. ja just noored inimesed toovad välja vajaduse nende muudatuste järgi oma koduriigis ja see on meile väga julgustav. ma arvan, et me anname oma tegevusega eeskuju ja siin tahaksin näha rohkem halduslikku paindlikkust ning suuremat uuendusmeelsust selles osas, mida eh, Euroopa Teadusnõukogul on võimalik teha praeguse raamistiku sees eh, lihtsustamisprotsessis. Eh, nii et me näitaksime, et asju saab teha teistmoodi ja näidata seda ka arvudes. nüüd küsimus sotsiaalteaduste ja humanitaarteaduste kohta. Neil on alati olnud oma koht Euroopa Teadusnõukogus ja niikaua, kui ma mäletan, siis aruteludes ei tõstatunud kunagi küsimus sellest, kas nad kuuluvad või mitte, nad kuuluvad päris kindlasti. eelarve mõistes on siis nelikümmend protsenti neile ette nähtud, aga nagu te teate, kümme protsenti on valdkondadevahelistele projektidele reserveeritud, nii et nelikümmend protsenti ja me kuulsime täna hommikul, et arvud sotsiaalteaduste ja humanitaarteaduste jaoks on kasvamas, sest eh, sarnaselt inseneridele on ka siin tegu kogukonnaga, kes on avastamas, et Euroopa Teadusnõukogu on midagi ka nende jaoks. ülejäänud raamprogrammi osas võib-olla eh, nad leidsid, et nii hästi ei sobitu. nii et meie arvates on see samuti väga julgustav ja jätkub kindlasti. ja lõpetuseks tahaksin öelda paar sõna ka ressursside kontsentreerumise kohta ning ähm, asümmeetrilise jaotuse kohta, mis meil on. ka siin ma arvan, et me peaksime tõesti eeskuju näitama oma tegevuse kaudu. riigid ise on meilt küsinud, miks need lahknevused olemas on. osaliselt on see seotud sellega, et riigid ise ei investeeri piisavalt haridusse, teadustegevusse ja me näeme korrelatsiooni riigi investeeringute ning Euroopa Teadusnõukogu eraldiste vahel. ja seetõttu on see oluline eriti eriti just öö, uutele liikmesriikidele, miks te näiteks ei sihtotstarbeta teatud protsenti, üks, kaks või kolm protsenti struktuurifondidest, nii et need läheksid alusuuringutele tõesti struktuurifondidest? nii et oleks võimalik jõuda ka teie puhul tasemele, kus te saate konkureerida Euroopa Teadusnõukogu rahastamisele Need julgustavad signaalid, mis mina saan, näiteks hiljuti oli meil kohtumine Bukarestis ja me rääkisime väga palju sealsete Rumeenia kolleegidega, sõnum, mis me tagasi saime, oli see, et jääge oma tippsaavutuse põhimõtte juurde Euroopa Teadusnõukogus, ärge tehke sellest mingeid järeleandmisi, just sealtkaudu tugevdate te meid, aga loomulikult ka riigid ise peavad täitma oma rolli loomaks äh, vastavaid tingimusi ülikoolides ning teadusinstitutsioonides. ning selline rahastamisagentuur nagu Poola nüüd paika on panemas, äh, ma arvan, et see on äh, väga julgustav just Euroopa tasemele jõudmise suhtes, aitäh! I will start from ma alustan sealt, kus teie lõpetasite, teie küsimusega päris kindlasti kulub teatud aeg, enne kui näiteks uued liikmesriigid jõuavad järele vanadele liikmesriikidele. kuid äh, kõigepealt arvan ma, et see lootus, näiteks minu varasemad kogemused näitavad, et meil oli väga palju väga andekaid äh, doktoriõppe üliõpilasi Poolast, loomulikult äh, võtab aega, enne kui neist saavad kaugemale jõudnud äh, teadlased, kes hakkavad konkureerima selles kategoorias. kuid selles kontekstis ütleksin, et ärgem püüdkem kunstlikult äh, võrdsustada ja ümber jagada me peaksime selles mõttes olema hiinlased, nagu Hiina saadab oma üliõpilasi kõikjale maailmast, ja siis tõmbab tagasi need parimad teadustöötajad kõikjalt maailmast ja nii palju, kui mina näen, on Hiina strateegia olnud väga tõhus ja kiire. nii et see on üks tegu, teguviis. teine teguviis, mis võib-olla viib meid kaugemale Euroopa Teadusnõukogust, puudutab Marie Curie fellowship'ide rahastamist ka seda võiks äh, laiendada, kuna Marie Curie programm on nii-öelda doktorikraadi järgse õppeprogramm mõningas mõttes ja meil on tegelikult puudus sellest doktorikraadi järgsest õppest ja selle rahastamisest. Ameerika Ühendriikides on sellel tasemel Äh, eraldisi kuuskümmend tuhat äh, Ameerikas, kusjuures kaks kolmandikku neist antakse mitteameeriklastele. ja Ameerika tugevus ongi see, et nad on äh, noortele teadlastele niivõrd atraktiivsed kogu maailmast. ja mm, täiesti prestiižset üksust Ameerika Ühendriigis võib vabalt juhtida mitteameeriklane kuid on tõenäoline, et ainult kümme protsenti kõigist neist kaastöötajatest, assistentidest ongi ameeriklased. nii et meie peaksime mm, tõesti konkureerima Ameerika Ühendriikidega selles osas, et hoida võimalikult palju grandisaajaid Euroopas või tuua neid tagasi või tõmmata siis äh, indialasi ja Hiinas hiinlasi meile selleks, et tugevdada meie laboratooriume. mina sain oma hariduse Prantsuse provintsi ülikoolis ja kolmekümne aastaselt äh, olin ma stipendiumiga Ameerikas ja see oli täiesti unustamatu äh, kogemus, sest ma nägin näiteks esimest korda, mis asi on tõeline raamatukogu nii et ma arvan, et me peaksime pakkuma palju rohkem võimalusi doktoriõppe üliõpilastele ja tõmbama neid ligi ka mujalt maailmast ja ei peaks kuluma kuute kuud selle vahel, kui eraldatakse kellelegi Marie Curie fellowship ja äh, selle ajapunkti vahel, kus äh, õp-, üliõpilane saab teada, palju ta siis tegelikult raha saab see aeg peab olema lühem ja sellised reformid on väga vajalikud, sest eh, bürokraatia, seda on ju võimalik eh, lihtsustada. kõik, mis puudutab vastutust, kontrolle, see on oluline, kuid me peaksime keskkomisjoni eh, mõju samuti silm, mõju silma, samuti silmas pidama, sest see on kaasa toonud väga sellise kahtlustava ja kontrolliva ähm, õhustikku, kui keegi rikub reegleid, siis loomulikult peavad olema karmid karistused, aga ei ole võimalik, et, et see komisjon, kus on väga andekad äh, inimesed, kontrollivad ka rongipileteid ja nii edasi. Nad on liiga hästi koolitatud selleks, et niisuguseid äh, ülesandeid täita. me peame ikkagi silmas pidama seda, mis on primaarne ja mis on teisene. nüüd rahastamine. rahastamine on oluline, seda ei ole kunagi küllalt. kuid äh, see ei ole otsustav tegur. kui rahastamist hästi ei hallata, siis me kulutame raha halvasti ning loom-, seetõttu loomulikult on oluline, et Euroopa Teadusnõukogu saaks tulevikus rohkem vahendeid, kuid olulisem oleks, et neil oleks võimekus eh, ja sõltumatus seda raha korralikult hallata, see on palju olulisem kui see konkreetne rahasumma. liikuvus, jah, loomulikult see on võtmetähtsusega, aga ma arvan, et eh, liikuvust saab soodustada ka näiteks Marie Curie fellowship idega küsiti ka selle kohta, me ei muuda siin noori teadlasi ametnikeks, jah, see on tõsi. paljudes riikides, sealhulgas minu koduriigis, ei saa paljud ülikoolid taotleda Euroopa ehm, mm, või ei suuda taotleda Euroopa programmidest ja nad on loonud eraldi üksused selleks, et taotlusi koostada nii et kui sellises bürokraatlikus riigis nagu Prantsusmaa on vaja koguda konkreetseid ekspertteadmisi taotluse täitmiseks, siis on midagi valesti. nii et lihtsustamine, eriti finantsmääruse osas, on tõesti kindel vajadus, kui me tahame tõhusalt ja korralikult Euroopa rahasid kasutada. aitäh! And... Uh, suur tänu ja ma vastaksin härra Kavaljale tänan selle küsimuse, see on mulle südamelähedane. Euroopa Tehnoloogia Instituut on selles mõttes väga huvitav võrdlus. ja algselt Teadusnõukogu äh, kasutas ära ka nende kogemusi, et vältida vigu. ja nüüd me oleme, peaksime vastupidi. ja see on see sui generis kava Äh, Euroopa Teadusnõukogu puhul seda ei saa võib-olla rakendada, sest tegemist on rakendusametiga, kuid tegemist on erineva iseloomuga äh, institutsioonidega, äh, sest teine organisatsioon on era- ja riikliku partnerlusele põhinev. lihtsustamine jah, me üritame liikuda mööda seda teed, me oleme tehnud ettepanekuid ka eelarve peadirektoraadile. me oleme püüdnud lihtsustada taotlusi nii palju kui võimalik. ja võib-olla siis taotluste läbivaatamine saab olema lihtsam ja ka vähem aega ning ressursse nõudnev ja me jääme ootama, millised on ettepanekud finantsmääruse muutmiseks. rääkides nüüd hindamissüsteemist, siis nagu Elga juba mainis, eh, me külastame erinevaid riike, erinevaid pealinnu ja riigid soovivad säilitada oma tippkeskusi ja tippsaavutuse, samas tekivad aga probleeme, Rumeenia on siin heaks näiteks kui me arutasime eh, seda küsimust Rumeenia ministriga, kes oli ise noor teadlane, siis ta tuli välja mõttega kasutada eh, Euroopa Teadusnõukogu hindamisplatvormi, mis on täiesti esmaklassiline ja mida me võime suhteliselt tasuta pakkuda, ning eraldada teatud osa Rumeenia struktuurifondidest Rumeenia teadlaste konkurentsi ergutamiseks vastuseks äh, proua Riera Madurile eelarve oli teil õigesti mainitud, seitse koma viis miljardit oli hea äh, rahaline süst alustuseks. me räägime umbes kaheteist, viieteistkümnest protsendist äh, ja suurenemisest, mis on äh, väga hea, see tõestab süsteemi usaldusväärsust ja me ei tohiks sellest taganeda. kuid samas on õige ka see, et taotluste arv kasvab ja me loodame saada oma kasutusse ka uusi vahendeid ja seetõttu tulevikus on meil vähe rohkem vahendeid ja inimressursse, kuid algus on olnud hea. Äh, äh, kahe aasta pärast on hindamine, nii et see on aastal kaks tuhat üksteist, nii et aega on jäänud vähe ja vastuseks teie küsimusele on ma öelda, et uus volinik proua Kegenholm on igati pühendunud eh, selleks, et ellu viia paneeli soovitused ja konkurentsinõukogu järeldused. suhtub asjasse täie tõsidusega, ta külastas meie agentuuri kohtus meie professor Novotniga, lubas eh, osaleda meie teadusnõukogu järgmisel täisistungil. see on väga hea märk ja see on ka meie jaoks väljakutseks. me oleme suhteliselt kindlad, et enamus ettepanekuid me suudame ellu viia. kuid finantsmääruse läbivaatamine on meie jaoks veel tundmatu tegur. mida ma muudaksin? loomulikult eh, toetuste andmise mudelid, mis on seotud äh, küll finantsmäärusega ja valitsemise struktuur, sest meie igapäevane struktuur ei pea olema nii jäigalt seotud meie ema peadirektoraadiga, sest see ei ole kõige tõhusam juhtimisvorm. kas me muudame meie põhilisi teadlasi äh, bürokraatideks või mitte, äh, küsis Korea de Campos, ma ei usu mina olen oma väljaõppe saanud USA-s California ülikoolis, mis on kindlasti üks parimaid. ja mind tegelikult hämmastas, kui äh, tõhusalt oli sealne halduskorraldus üles ehitatud, sest kui on kasutada riiklikud vahendid, peab ka haldus olema paigas. Ameerika ühe ülikoolid suudavad väga tõhusalt äh, paberitöö enda kaela võtta, et mitte koormata sellega teadlasi ja äh, me peaksime sellest õppima, et meie ülikoolid paremini suudaksid toimida. Äh, me loodame, et siin aitab kaasa ka Euroopa Teadusnõukogu kogemus. ja ma usun, et me liigume õiges suunas. kas meis peaks kujunema äh, euroopalik NSF, Ameerika riikliku teadussihtasutuse prototüüp, me oleme küll erinevad no, Euroopa Teadusnõukogus nii ka äh, finantseerimise, eelarve kui ka struktuuri puhul. ja äh, meie eelarve on neli korda, nelikümmend korda väiksem kui Ameerika vastava organisatsiooni eelarve, sellega ma lõpetaksin. Meni... suur tänu, tänan kõiki siin paneelil osalejaid. minu arvates oli tegemist täiesti suurepärase reklaamiga Euroopa teaduspoliitikale ja ma soovin teile tulevikus kõike head ja loodan, et ka meie koostöö jätkub sama edukalt. ning ma loodan, et teil on võimalik säilitada ka see vajalik sõltumatus, mida on teil vaja ja kui te soovite meie abi selles osas, siis andke ainult teada. suur tänu, sellega oleme ammendanud selle päevakorrapunkti ja läheme kohe järgmise juurde. Nancy Bedward. <laughs> these days. A little bit terrible, yeah. Merci. Meine Sind die nächsten Ladies and gentlemen, wir daamid ja härrad. Versuchen jetzt. me jätkame ja üritame selle lühikese aja jooksul kiiresti tegeleda järgmise küsimusega. nimelt me palusime läbi viia uuring auto ja lennutööstuse kohta ja nüüd räägime me selle uuringu tulemustest. tulemused on kohal, eks me nüüd kuule ja näe sellest midagi tere tulemast äh,, proua Carres Susa Branco ja Fernandez Penna. kas ma hääldasin kuidagigi õigesti välja need nimed? igal juhul tere tulemast äh, ja te võite kohe alustada. palun um,. saate alustada kohe, kui ka masin on alustanud oma tööd I don't okay. know where to start, please. Okay. Working, <laughs> um, we, we'll start. We... olgu, me alustame ja tutvustame uuringu tulemusi, mille eesmärk oli uurida auto- ja lennundustööstuse sünergia loomise võimalust ja nende tarneahelaid. Äh, see uuring viidi läbi septembrist kaks tuhat kaheksa kuni jaan-, detsember kaks tuhat üheksa, see uuring pidi valmima Europarlamendi valimiste ajaks. ja kõike seda tuleb nüüd näha vastavas ajaraamistikus. kuna aeg on meil piiratud, ma ei, lühidalt tutvustan neid, kes viisid läbi selle uuringu, tegemist on Hispaania sihtasutusega SIDAUT, mis keskendub transpordi, energeetika valdkonda teadusuuringutele ja arengule ja metallurgiafoorum selleks, et välja selgitada, millised on võimalikud sünergiad ja millised on soovitused teie tulevastele tegevuspoliitikatele. Eh, Portugiis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 <laughs> ok. Bueno, yo voy a, si no les importa, hablo en castellano. En, en primer lugar, gracias. Kui teie pole selle vastu, siis ma räägin hispaania keeles. Kõigepealt ma tänan, et te tulite meid kuulama ja niikaua, kui me lahendame tehnilist probleemi, ma loodan, et see saab üsna pea lahendatud, tutvustaksin ma lühidalt võib-olla meie organisatsiooni organisatsiooni, kes selle uuringu läbi viis ja tulemused koostas. ja seda me saame teha ka ilma PowerPointi esitluseta. tegemist on uurimiskeskusega. me alustasime oma tegevust äh, auto- ja lennutööstuse valdkonnas ja nüüd me oleme edasi arenenud ka energeetika ja transpordi valdkonda teatud aja jooksul oleme püüdnud välja selgitada erinevate valdkondade vahelist sünergiat ja kuidas on võimalik tehnoloogiat eh, üle viia autotööstusest teistesse tootmisvaldkondadesse, lennundustööstusesse ja ka raudteele. Äh, kuidas see võimalikuks saab, sest meie põhiline uurimisvaldkond äh, keskendub äh, väärtusahelale vajaduselt tooteni. meil on uurimisrühmad, kus on koondunud väga palju oskusteavet, mis võimaldavad meil keskenduda erinevatele etappidele Äh, selles ahelas ja sellel slaidil ongi see ära näidatud, see vajab aega, kulutusi ja tegelikult äh, tehnilisi vahendeid. ja seetõttu me oleme püüdnud analüüsida äh, üksikuid projekte, näiteks autoistmeid või hobuse sadulat, need on vajalikud istmed. me mõtleme selle peale, kuidas neid tööstuslikult toota, kasutame simulatsiooni, äh, loome prototüübid ja edasi liigume juba tööstusliku tootmiseni. ja see võimaldab neil siirata tehnoloogiat ühest äh, sektorist teise ja veel võtmetähtsusega asi ja sellega ma lõpetaksin oma sissejuhatava ülevaate, on see, et et me oleme suutnud ka nõnda spin-off'e luua alusuuringutest äh, mitmesuguste rakendusteni, äh, tehnoloogiate rakendusteni nii auto kui ka lennundustööstuses. ja siin on toodud ka mõningad näited slaidil. Alaciones, äh, ähm, mis toodab alumiinium komponente autotööstusele, alumiiniumi sulamist, me oleme püüdnud eh, seal kasutusel olevaid protsesse integreerida. ja esimesed osad on juba sõidukitesse paigaldatud. ja ettevõte toodab ka lennukitööstuse jaoks komponente kuid ilma pikema jututa ma annaksin sõna jälle tagasi Anna-Sofiale, kes tutvustab uuringu tulemused. pärast seda lühikest sissejuhatust meie organisatsiooni kohta äh, tuleme tagasi uuringu juurde. selle uuringu esi-, põhiline eesmärk oli välja selgitada äh, äh, paljulubavamad sünergiad autotööstuse ja lennundustöötluse vahel ja samuti Äh, välja pakkuda meetmeid ning poliitika valdkonna ettepanekuid äh, nende sünergiate suurendamiseks, selleks, et mõlemad sektorid sellest kasu saaksid ja saaksid ära kasutada äh, uurimistulemusi. meie uuringu metoodika oli järgmine. me kõigepealt vaatasime üle teadusliku kirjanduse, äh, püüdsime välja selgitada, millised on väljakutsed nii autotööstusele kui lennukitööstusele, äh, analüüsisime saadud tulemusi ning andmeid, püüdsime välja selgitada sünergiad ja selle põhjal koostada ettepanekud. Äh, töö oli väga tihe, me vaatasime läbi rohkem kui sada dokumenti Äh, me vaatasime läbi enamik olulisi dokumente tehnoloogia valdkonnas, tegevusvaldkonnas äh, ja visioonidokumente. meie töövaldkond äh, ja selle peamine eesmärk oli ära kuulata mõlema valdkonna huvitatud osapoolte seisukohad, välja selgitada, kas nende arvates on on võimalik saavutada sünergiat kahe valdkonna vahel ja kas on võimalik kavandada ka mingisuguseid Euroopa Liidu poolseid meetmeid selle edendamiseks. me võtsime ühendust rohkem kui kahesaja Euroopa osapoolega nii ülikoolidest kui ka äriringkondadest ja põhilised teemad, millega uurimises eh, tegeleti, olid järgmised. Eh, kas on potentsiaalsed sünergiad ja millistes tehnoloogiavaldkondades ja kui eh, see on võimalik, kas Euroopa Liidu poolsed algatused võiksid seda sünergiat suurendada ning kuidas seda ellu viia? me saime tagasisidet eh, üle kuuekümnelt huvitatud osapoolelt, mitte ainult eh, analüüsi kohta, vaid meil olid ka mitmed vestlused, telefonivestlused. Eh, me võtsime ühendust põhiliste Euroopas tegutsetavate ühendustega ja klastritega, Klepa, Joka ja Akariga ning hõlmasime sellesse uuringusse seitseteist riiki. millised olid siis meie põhilised tulemused? rohkem kui kaheksakümmend protsenti huvitatavast osapooltest äh, leidsid, et selline sünergiapotentsiaal on olemas. Äh, põhiliselt see eksisteeriks uute materjalide elektroonikasüsteemi tehnoloogia valdkonnas ja rohkem kui seitsekümmend protsenti nendest toetas äh, Euroopa Liidu poolseid uusi algatusi ja meetmeid, et edendada koostööd mõlema valdkonna vahel. millised on siis need võimalikud sünergiad? siinjuures ei tohi unustada, et, et äh, erinevates sektorites on tehnoloogiad arenenud erinevale tasemele ja teinekord on üsna raske äh, välja selgitada, milline on see potentsiaalne sünergia, kui ühes valdkonnas on tehnoloogia arenenud kaugemale kui teises. Äh, et sellest raskusest üle saada, äh, tuleb välja selgitada, milline on tegelik potentsiaal ja milline on potentsiaal tulevikus põhilised tehnoloogia valdkonnad, kus eksisteerib tegelikult suur potentsiaal sünergia saavutamiseks nii tegelikult kui ka tulevikus, on tarneahelas, tarneahela juhtimises, ning lennundustööstuses äh, võib tarneahel äh, väga palju õppida äh, autotööstuse kogemustest ja samuti äh, saartsüsteemide tarneahelast. Ähm, väga palju meetmeid, mida kasutatakse autotööstuses, on võimalik kasutada ka lennunduses ja ka standardimisel äh, oleks võimalik saavutada parem sünergia ja see oleks kasulik mõlemale sektorile Äh, rääkides äh, erinevatest tehnoloogiatest, siis enamik ka huvitatud osapooli mainis selle all uusi materjale äh, ja eriti elektroonika valdkonda ja sellega kaasnevaid saartsüsteemide tehnoloogiat, fotoonikat pöörates pilgu tulevikku, siis väga paljud leidsid, et äh, võimalused on suured, kuid käesoleval hetkel on raske ette ennustada, kuidas seda saavutada. Äh, ja mainiti siin biokütust. mõlemad äh, sektorid tegelevad selle küsimusega, kuid autotööstus on jõudnud palju kaugemale ja kuna tingimused ja nõudmised on erinevad sektorite, ei ole praegu veel selge, kuidas sektorid omavahel saaksid äh, sünergiat edendada. ja siin räägiti ka süsinikust, kütuseelementidest ning müra vähendamise võimalustest äh,. keskmiselt suur potentsiaal on näiteks äh, taaskasutuse valdkonnas on teada, et autotööstus Äh, peab kinni pidama väga rangetest nõuetest. Äh, tulevikus võib-olla kehtestatakse samasugused äh, nõuded ka lennunduses, nii Ameerika Ühendriikides kui Euroopa Liidus, sellega tegelevad juba Airbus ja Boeing ja võib-olla siis on võimalik saavutada suuremat sünergiat, kuid see jääb juba keskpikemasse perspektiivi. Äh, rääkides nüüd äh, väiksema potentsiaaliga sünergiatest, siis äh, räägiti sellistest valdkondades, süsteemides Äh, mis puudutavad võib-olla e-, helikopterid ja väikelennukeid. ja selles valdkonnas on juba algatusi tehtud, kuid ei peetud sünergia saavutuspotentsiaali eriti suureks ja väga väike potentsiaal äh, on põhjustatud sellest, et äh, nimetatud kahes sektoris on erinevad nõuded ja seetõttu väljavaated sünergia saavutamiseks on suhteliselt väikesed. Äh, loomulikult äh, see on mootori valdkonnas näiteks, võib-olla väikelennukitel on võimalik kasutada ka selliseid mootoreid nagu autodes kuid see ei ole eriti tõenäoline ja ka pidurdussüsteemide eh, osas ja kuigi potentsiaale on, siis mõju saab olema suhteliselt tagasihoidlik. Eh, kui me räägime nendest sünergiatest ja võimalikest algatustest ja meetmetest, siis Äh, me tõime välja ka mõningad võimalikud meetmed, mis aitavad kaasa suurema sünergia saavutamiseks ja need meetmed on jagatud äh, lühiajalisteks, keskpikkadeks ja pikaajalisteks tegevusteks. Äh, teise tüüpi kuuluvad need võimalused, mis puudutavad äh, neid tehnoloogiaid, kus taoline potentsiaal eksisteerib äh, ja seda on võimalik ka tulevikus ära kasutada. millised on siis lühiajalised meetmed? enamik huvitatud osapooli oli seisukohal, et, et kasutades ära olemasolevaid vahendeid, peamiselt äh, raamprogrammi number seitse on võimalik kasutada uute materjalide, elektri- ja elektroonikasüsteemide, IT-süsteemide, navigatsioonisüsteemide ja äh, korduvkasutussüsteemide valdkonnas ja rääkides äh, kavandatavatest uutest algatustest, siis mainiti äh, koostööd standardimise osas. ja ilmselt uus vahend konkurentsi innovatsioonipoliitika raames võiks olla selline, äh, mis arvestaks mõlema sektori tarneahela paremaid tavasid. rääkides keskpikema tegevuskavast, siis siis ei pakutud välja mitte niivõrd uusi projekte, kuivõrd sünergia süvaanalüüsi, äh, et mõista, mida on võimalik ühest sektorist teise üle kanda. ja siin mainiti ka kütuseelemente näiteks ning vastavaid rakendusi. oluliseks peeti ka seda, et on vaja saavutada parem koostöö erinevate platvormide vahel, kes äh, keskenduvad nendele küsimustele. Äh, kõik need platvormid tegutsevad, äh, toodavad väga palju dokumentatsiooni ja kui nad suudaksid koostööd parandada, on mõju suurem. ja selleks on vaja välja selgitada, millistes küsimustes nad saaksid koostööd süvendada. seega on tekkinud võimalus ära kasutada olemasolevat teadusuuringute vahendeid mõlemas sektoris, kui teha koostööd ühiste küsimuste kallal. ja see samuti tõhustaks ka mõju. ja seetõttu on koostatud kaheksa soovitust Äh, mis aitavad ära kasutada loodavat sünergiat ning vähendada teadusuuringutele tehtavaid kulutusi äh, rõhutate, et sektorid peaksid tegema koostööd ja mitte dubleerima tegevust. ja millised on siis tegevuspoliitika alased soovitused? on vaja äh, täiustada Euroopa Liidu konkursikutsete süsteemi, et äh, saavutada parem kooskõla transpordi temaatikaga ja samuti valitud teemade raames lennundusvaldkonnas ja maapealsete transpordivahendite alateemades. ning samuti tuleks äh, ähm, tuvastada ja välja tuua täiendavaid teemavaldkondi. nagu ma varem juba mainisin on oluline, et erinevad tehnoloogiaplatvormid teeksid suuremat koostööd, kui on välja selgitada ühisteemavaldkonnad ning välja pakkuda komisjonile need teemad, mis sobivad ühisuuringuteks. samuti on, on huvitav edendada koostööd erinevate riiklike klasterite vahel. Äh, sellest oleks kasu väikeettevõtjatele. ja samuti oleks huvitav paari aasta pärast hinnata, kas see koostöö ka toimib ja kui ta toimib, millised on selle mõjud ja võib-olla selleks on vaja mingisugust vaatluskeskust või mingit sellelaadset äh, mehhanismi. samuti on oluline nagu igasuguse muu teadusprojekti puhul saavutada sidusus Euroopa ja riiklike teadusuuringute programmide vahel ja täiustada koostööd äh, eranet algatuste vahel ja kui on ühiseid algatusi ja meetmeid, äh, mida on võimalik ellu viia mõlema sektori poolt, siis nii tuleks ka toimida. ja paar lõppmärkust. nii auto kui lennundustööstus peab õla alla panema nende algatuste elluviimisel äh, ning osalema eelaruteludes äh, ja ainult niiviisi on võimalik tagada, et sellest saavad kasu mõlemad sektorid. ja lõpetuseks ma tahan öelda, et äh, uuring viidi läbi ajavahemikus september kaks tuhat kaheksa, veebruar kaks tuhat üheksa Äh, mõningad küsimused on juba edasi arenenud eelmise aasta jooksul ja praeguse hetkega on juba meil rohkem informatsiooni nende kohta. ma püüdsin rääkida lühidalt. suur tänu teile mõlemale selle uuringu tulemuste ettekandmise eest. tahaksin tänada teid teie põhjaliku ettekande eest me tellisime selle uurimise juba tükk aega tagasi, nii et seda presentatsiooni on väga hea kuulda ja kõigepealt kolleeg Rudi. väga lühidalt ütlemaks, et teie organisatsioon on valitsusväline vabaühendus, aga kellele see kuulub, kes tegelikult avaldab mõju teie organisatsioonis? ja esimees, kas see uurimus on sellepärast meil päevakorras, et me ise oleme selle tellinud? võib-olla mul jäi siin mingisugune etapp kahe silma vahele, aga kas te saaksite selgitada, te rääk-, rääkisime või teie rääkisite autotööstusest ja lennundusest, aga mainisite ka raudteid. kas te keskendusite auto- ja lennundustööstusele? ja kas raudtee on siis mingisuguse lisaanalüüsi teemaks või mitte? ja see toob mind tegelikult üldise kommentaari juurde, aga selle juurde tuleme kindlasti oma komisjonis tagasi. Euroopa Parlamendi saadikule ja kodanikule teadusuuringute keskused ja kui me kuuleme teaduspoliitikast äh, Euroopas ja liikmesriigis, äh, siis äh, saab selgeks, et need struktuurid on väga keerukad, on erinevad tasandid ja teatud hetkel ei ole võimalik enam puude taga metsa näha. see on natuke nagu põllumajandus uurimused, kas tuleks raha suunata põllumajandusse või vastavatesse uuringutesse ja kui suudat-, suunatakse uuringutesse, siis ähm, peab see tooma ka konkreetseid tulemusi, et kas midagi käegakatsutavat sünnib meie kodanikele sellest uurimistegevusest. ma tean, et ma natukene siin ründan teid, aga tahaksin teada. suur tänu. kas te saate sellele vastata? bueno, hay algunas, algunas de las... jah. võib-olla esimees vastab osale küsimustest paremini kui mina, aga mis puudutab äh, seda uurimust ja organisatsiooni, siis ma saan vastata. kõigepealt te küsisite, missugune organisatsioon me oleme, me oleme mittetulundusühing, mis tegeleb Äh, teadustegevusega, me oleme täiesti sõltumatud, meil ei ole mingeid sidemeid teiste organisatsioonidega, samuti ei tegutse me kellegi teise egiidi all. meil on juhatus, nagu kõigil teistel sihtasutustel, ja kõik äh, teadusprojektid on ellu viidud ühiskonna heaks, see on meie missiooni avalduses välja toodud, siis küsimus, miks me ei hõlmanud äh, raudteid, ma olen täiesti nõus, see on veel üks sektor, kus teatud küsimustes võiks toimuda tehnoloogia siire. tegelikult võiks ju arvestada kõiki kolme sektorit tehnoloogia siirdes. aga tõsiasi on see, et hetkel see spetsifikatsioon uurimuse puhul hõlmas ainult neid kahte sektorit ja meie enda kogemuse põhjal saan teile öelda, et järjest kasvab tegelikult selle tehnoloogia hulk, mida nende kolme sektori vahel oleks võimalik siirata. ja teie viimane küsimus puudutas asjaolu, et on väga palju organisatsioone, ma ei tea, kas ma olen kvalifitseeritud sellele vastama, aga ma saan teile öelda, et see uurimus on täiesti õigustatav kulutuste ratsionaliseerimise vajaduse seisukohalt luuakse loomulikult väga palju struktuure, Euroopa poliitikad on suunatud sellele, et äh, ei topeldataks või dubleeritaks äh, tegevusi, et ei tehtaks samades, samu asju erinevates riikides üheaegselt ja tegelikult see uurimus viib meid veel ühe sammu äh, samal joonel, nii et me erinevates sektorites ei dubleeriks, vaid et meil peaks olema sektorite ülene sünergia tehnoloogiates. ja just seda me teemegi. ja just seetõttu oleme läinud siis autotööstusest lennundustööstuse juurde ja raudteede juurde, ma ei tea, kas see selgitas asja, aga ma loodan. Merci beaucoup, monsieur le président, je, je dois. ja järgmiseks proua Trautmann. suur tänu, esimees ma pean ütlema, et äh, ma tulin siia suure huviga selle uurimuse ja ettekande kohta, kuna mina pärinen piirkonnast, mis on nii-öelda konkurentsivõime ja tipptaseme sõlmpunktiks. ja on mitmeid ettevõtteid ka, kes tegelevad äh, lennundustööstusele tootmisega ja me toodame ka komponente eh, tuumaelektrijaamadele ja meile pakub suurt huvi just see sidemete loomine ja tegevuste eh, siire, mm, seda eriti muidugi kriisiperioodil, aga see ei puuduta ainult tootjaid ja, ja, ja eh, nendevahelisi sidemeid minu küsimus tegelikult puudutab, et äh, millised sektorid siin on hõlmatud, kas tootjad, kas ka allhankijad, milliseid tasemeid te vaatasite? ja teiseks, millist ajaperioodi see uuring hõlmab, sest praegu autotööstuses ja lennundustööstuses, kui te vaatate äh, energia ja kütuse küsimusi, aga ka tööhõivet, on väga suur vajadus leida vastuseid on olemas äh, konkurentsi ja innovatsiooni raamprogrammid, need, kuidas neid juhe, juhitakse, samuti intelligentne energia või nutikas energia ja nii edasi. Te mainisite mitut neist, kuid mina ootasin metodoloogiat selle uurimuse põhjal. Te jagasite selle kolme osasse lühiajalised soovitused, keskpika perspektiivi ja pika perspektiivi võimalused. ja te räägite sellest, millel on märkimisväärne potentsiaal ja nii edasi, aga meil on vaja konkreetseid edukriteeriume, kuidas saaks seitsmendat teaduse raamprogrammi juhtida sellisel viisil, et tema panus oleks olulisem ja millistele tehnoloogiatele me peaksime keskenduma, just sellist asja. ma ei ole kogu uurimust lugenud, aga standardite, patentide ja nii edasi osas, mis seal aset leiab? kas sealt on mingit toetust, näiteks ühenduse patendi poolt, on seal mingid vahendid saadaval ja kuidas te lähenete sellele siirde metoodikale? Te ise ütlesite, et te tegelikult ei tea, kas siire toimib, kas, kas ta siis toimib või on see potentsiaalne, mis tasandil teadustöö, tööstus koos, tööstussektorite vaheline koostöö, selliseid vastuseid ootasin mina teie uurimusest. Te andsite meile ülevaate, kuna tegu oli üldise presentatsiooni, ka ja seal oli ka, teil oli ka suhteliselt akadeemiline lähenemine sellele, aga te ei ole tegelikult äh, mingit te tegutsemisviisi või metodoloogiat äh, andnud, kuidas see kõik võimalikuks saaks nendes sektorites, kus see potentsiaal olemas on. ja kus äh, saaks tõesti tulemusi saavutada ja veel üks asi, ma arvan, et on väga oluline mõista missuguseid pingutusi on vaja? Te rääkisite sellest, mida on vaja teha Euroopa piirkondlikul ja riiklikul tasandil, väga hea, et te nende kolme tasandiga tegelesite, suur tänu selle eest. aga mida on vaja teha Euroopa tasandil selleks, et see kõik aset leiaks, eriti võrreldes selliste riikidega nagu Ameerika Ühendriigid, aga ka Hiina. võtame näiteks Volvo hiljuti ostsid Volvo ära Hiina masinatootjad, nemad müüvad siiamaani potte, panne ja nõudepesumasinaid, et autodest ei tea mitte midagi, aga kuidas nemad hakkavad rakendama neid sünergiaid, tundub, et meie seda ei suutnud, kuidas see neil õnnestub? vabandust, et ma nii pikalt küsisin. Henn, su koht komdas. suur tänu, nüüd tahtsin sõna anda kolleeg Hennile suur tänu, härra esimees. mina tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida ütlesid kaks eelkõnelejat ja seepärast saan teha ka lühidalt. me oleme praegu tõesti rääkimas majanduse äärealadest, sest me tegelikult ei ole küsinud õiget uuringut. kui me räägime siin lennukitööstusest ja autotööstusest ja need kõik ühte potti viskame, siis on meil suur probleem me peame uuringud äh, ühendama alusuuringutega, erinevate uute materjalidega. meil on siin tõesti väga suur äh, viga tehtud, me oleme tellinud täiesti vale uuringu, nii selle uuringu taustal on väga raske tulevikku vaadata. kui kõige tähtsamaks teguriks on tööjõukulud, siis jääb see probleem püsima. on ju nii, et äh, üha rohkem töökohti autotööstuses läheb välismaale, välismaal toodetakse äh, varuosasid autodele, näiteks äh, Venemaal on suured tehased, kus valmistatakse autoosasid ja need tuuakse kaasa, tuuakse tagasi Euroopasse. me peaksime üritama siiski ka teadustööd äh, Euroopa Liidus lihtsamaks teha. kui näiteks Ühendkuningriik, Itaalia ja Holland äh, rahastavad äh, sõjaväelennuki F kolmkümmend viis tootmist, siis kuidas me saame teadlasi rahastada, kui me praegu oleme praegusel hetkes, praegusel hetkel lubanud teistest maailmaosadest ettevõtetel meile konkurentsi pakkuda. kui me peame siiski enda tooteid kaitsma ja neid austama, sellepärast et meie standardid on teistsugused kui teistel ja siis veel üks asi, mis puudutab seda uuringut ja selle põhiküsimust. kuuekümnendate, seitsmekümnendate aastate põlvkonnad äh, lähevad äh, varsti pensionile. millised finantseerimisvahendid on meil ette nähtud selleks, et seda põlvkonda asendada, mis oli tegelikult autotööstuse üks kõige suuremaid jõudusid Euroopas? kui te nüüd nüüd annan teile sõna, et te saaksite nendele küsimustele vastata ja ma palun, tehke seda lühidalt. So concerning the industries that um, Mr mis puudutab neid äh, tööstusharusid, mida proua Trautmann mainis, siis äh, selle uuringuga hõlmati erinevaid tööstusharusid, äh, nii seadmete algtootjaid Äh, esimese ja teise taseme tootjaid ja komponentide tootjaid. Äh, see siis tootjate poole pealt ja teise poole pealt ka ülikoolid äh, ning samuti väikeettevõtjaid mõlemast sektorist, kes oma arvamust avaldasid. me saime lisaks sellele ka tagasisidet erinevatelt erialaühendustelt ja klastri esindajatelt Äh, kuid nemad esindasid rohkem neid väiketegijaid nimetatud valdkondades. mis puudutab äh, nüüd metoodikat, meie uuringu põhiline lähenemine oli esimesel etapil välja selgitada võimalikud sünergiad kuidas teda saavutada ja selle nimel me võtsime ühendust enamike huvitatud osapooltega, kuna tegemist oli seitsmenda raamprogrammi võimalustega. ning arvestasime juba nende projektidega, äh, mis on nõnda öelda torujuhtmes ja mis kannavad endast teatud potentsiaali ja selle all ma mõtlen tehnoloogiat, mille kallal töötatakse mõlemas sektoris. Äh, kuid äh, sünergia saavutamiseks on vaja veel jõupingutusi, sest on raske aru saada, kuidas seda saavutada. ja seetõttu on vaja täiendavaid teadusuuringuid. ja seetõttu on ka meie uuringus vastavad ettepanekud tehtud. ja seda kasutati ka viimases teadusuuringute raamprogrammis kus siis arvestati erinevate transpordiliikide esindajate seisukohtadega. ja sellest lähtutakse ka edaspidistes uuringutes. milliseid jõupingutusi on vaja teha selle nimel? see sõltub sellest, kas sektoritel on huvi edasi liikuda, edasi arendada. Nad peaksid sajaprotsendiliselt panustama sellesse, et seal oleks tõesti tuntav mõju mis puudutab aga Euroopa Liidu poolseid meetmeid, siis vastavalt uuringule me oleme seisukohal, et Euroopa Komisjon seitsmenda raamprogrammi raames peaks üritama jõulisemalt edendama, edendama äh, ühisprojekte mõlemas sektoris arvestades seda, et mõlema sektori huvitatud osapooled on valmis koostööks selleks, et mõlema sektori huve rahuldada. nii palju siis minu poolt, ma ei tea, kas midagi jäi vastamata. Alguno de los comentarios que ha hecho mi compañera en el sentido de que eh... ma võib-olla täiendaksin seda, mida ütles minu kolleeg. tegemist oli esimese uuringuga kõigepealt me soovisime välja selgitada, kas on mõtet üritada tehnoloogia siiret erinevate sektorite vahel. see oli esimene küsimus, millele me otsisime vastust. aga raskudes nüüd üksikasjadesse, materjalidesse siis me rääkisime nanokiududest, uutest materjalidest, mis on õhemad, tugevamad, vastupidavamad, neelavad rohkem energiat, summutavad müra ja nii edasi. kuid sellega peavad tegelema juba loodud loogiakeskused või need rühmitused, mis püüavad välja selgitada konkreetsemad teemavaldkonnad. meie lähenesime üldisemalt ja me ei käsitlenud neid konkreetseid küsimusi. üks teema, aga meie, me oma soovitustes käsitlesime, oli seitsmes äh, teadusuuringute raamprogramm. kuid kahjuks äh, see ei rõhuta piisavalt vajadust edendada tehnoloogia siiret konkreetsetes küsimustes. ja te vaatate meie poole ootusrikkalt, aga tööstusmaastik on hoopis teistsugune keskkond. härra Henin, te rääkisite säästust teadus ja uurimistegevusest. meie ei paku välja kokkuhoidu, pigem on vaja rohkem investeerida teadus- ja arendustegevusse, et saavutada suuremat sünergiat, kuid me peaksime optimeerima olemasolevaid vahendeid. optimeerimine ei tähenda äh, kokkuhoidu. suur tänu, esitati palju küsimusi, endale anti huvitavad vastused, suur tänu kõigile, kes siia tulid, suur tänu kõigile, kes siia ka lõpuni kohale jäid, soovin teile ilusat õhtut ja jätkame oma koosolekut homme hommikul. nägemiseni ja ilusat õhtut!